So good afternoon, ladies and gentlemen, welcome to the tere päevast, daamid ja härrad, tere tulemast välisasjade komisjoni, vabandan, et ma kümme minutit hilinesin, aga pidin vastu võtma Iisraeli külalised. kell neli on meiega ka Knessetist Avi Tihter. päevakorra kohta, kui teil märkusi ei ole, siis on päevakorrad vastu võetud Läheme päevakorrapunkti number kaks juurde, esimehe teadaannete osas minu poolt midagi ei ole. nii et saame minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on eelmise koosoleku protokolli kinnitamine, kahekümne kaheksanda juuni koosolek kaks tuhat kaheksateist, kui märkusi ei ole koosoleku lõpuks esitatud, siis on see kinnitatud ja neljas päevakorrapunkt. alustame siis äh, ülevaatest Euroopa Liidu ja Šveitsi institutsioonilise raamistiku lepingu kohta meie äh, seas on äh, Šveitsi välisministeeriumi Euroopa asjade direktor Roberto Baltsaretti. tere tulemast teile ja meie tavapärane külaline Kristjan Lefner Euroopa välisteenistusest asepeasekretär. lühikesed märkused minu poolt ka pärast nel-, neli aastat kestnud läbirääkimisi on Euroopa Liidu ja Šveitsi institutsioonilise raamistiku leping loodetavasti peaaegu valmis nüüd äh, sõlmimiseks e. eriti liikusid asjad edasi pärast äh, president Junckeri külaskäiku Šveitsi eelmise aasta, käesoleva aasta, eelmise aasta novembrikuus ning äh, järgmine läbirääkimiste voor algab homme Brüsselis. ainult tehnilisel ja tehnilisel tasandil loodetavasti kõnelused lõpevad peatselt ja pärast seda peab Šveits selle veel Äh, erakondade tasandil heaks kiitma Föderaalassamblee poolt ning samuti ka referendumil Šveitsi rahvas. esiteks annaksin sõna Kristjan Lehlerile ja pärast seda härra Baltsaretile. palun üritage piirduda kaheksa või kuni kümne minutiga, siis meil jääb aega ka aruteluks ja teil on sõna. suur tänu, esimees, suur tänu selle võimaluse eest poolteist aastat tagasi kohtusin teie komisjoni liikmetega viimati ja siis seal olid kohal ka läbirääkijate meeskonna liikmed aru andmaks olukorrast läbirääkimistel. me olime just ületanud väga keerulise periood, olime just lõpetanud keerulise perioodi ja see puudutas Šveitsi sätet massirände osas kuid sellest ajast on olukord paranenud, kuid suhted ei ole veel nii kindlalt paigas, et äh, et see oleks äh, sidemete kõrgusel ega ka pot-, meie sidemete potentsiaali kõrgusel. nii et me jätsime selle, selle arutelupunkti tulevikku. nii et me oleme läbirääkimiste lõpetamise lõppetapp jõudnud, kuid võimaluste aken siiski hakkab järjest kahanema. majanduslikult on Šveits meie kolmas tähtsuselt äh, suurim kaubanduspartner ja Euroopa Liidul on muide Šveitsiga suur kaubanduse ülejääk. investeerimissidemed pooled Šveitsi välisinvesteeringutest tulevad Euroopa Liitu ja nelikümmend protsenti Šveitsis on pärit Euroopa Liidust. üks koma neli miljonit Euroopa Liidu kodanikku elab Šveitsis ja nelisada kuuskümmend tuhat Šveitsi kodanikku elavad Euroopa Liidus, viis ja pool protsenti Šveitsi rahvaslikust. lisaks kolmsada kakskümmend tuhat Euroopa Liidu kodanikku ületavad piiri iga päev selleks, et minna Šveitsi tööle. Need on äh, osalise integratsiooni tulemused siseturule. lisaks on, on ka Dublini ja Schengeni assotsieerinud liikmeks äh, Šveits ning osaleb äh, piirikontrollis ja politsei koostöös ja Šveitsi tähtsus on väga tähtis koostöös näiteks Frontexi või EULISAga ning infosüsteemides nagu SIS ning aitab kaasa ja saab ka kasu Euroopa Liidu fondidest nendes valdkondades. Euroopa Liit Holland ja Šveits on ka tihedat koostööd teinud väga paljudes teistes valdkondades nagu haridus, teadusuuringud, transport, energia, kliimamuutused ja keskkond. maailma tasandil Euroopa Liit ja Šveits on sarnaselt mõtlevad ühendused ja toetavad üksteist äh, mitmepoolselt kliimamuutuste osas, ka ülemaailmsed rändeteemad, inimõigused, võitlus vaesusega ning töö ÜRO jätkusuutliku agenda ellurakendamiseks toimuvad regulaarsed mitteametlikud for-, dialoogid geomaatiliste, temaatilistel geograafilistel teemadel, Šveits on osa ka ad hoc kokkulepetest, Euroopa Liidu ra-, osaleb Euroopa Liidu rahumissioonides ning tsiviilhaldusmissioonides, nagu oleks Kosovo, Altea või koolitusmissioon Malis. kuid CFSP deklaratsioonidega Šveits ei ole ühinenud, kuid on nõus ÜRO sanktsioonidega ning võtab vastu omad meetmed selleks, et äh, Euroopa Liidu meetmete kõrvale jäämisega hakkama saada. meil on vaja üldist raamistikku, aga institutsioonidel tasandil, mis tegeleks eelkõige just siseturu küsimustega selline institutsioonilise raamistiku leping tugevdaks äh, viimasel kahekümne aasta jooksul kujunenud raamistikku, tagaks ühtsed tingimused siseturul ja suurendaks õiguskindlust kõikidele. siiamaani on olnud puudu mõningad mehhanismid, näiteks reeglid, kuidas dünaamiliselt üle võtta AKI, kuidas tagada, et arengud kulgeksid paralleelselt Euroopa Liidus ja Šveitsis, see annab ka otsuste tegemisel Šveitsile rolli äh, tulevase AK-i väljakujundamisel. ka vaidluste lahendamise mehhanism äh, lahendab tõhusalt vaidlused ja siin meil on ühtne lähe, lähenemine kõigi kokkulepete rakendamisele. see on olnud poliitiliselt väga tundlik teema Šveitsis ja väliskohtunike teema on seal väga palju elavust tekitanud, aga president Juncker pakkus lahenduse, andes äh, tüliküsimuste lahendamise sõltumatu kohtu ülesandeks, siin oleks Euroopa Liidu kolmanda osapoole kohtunikud. ja see, mis puudutaks Euroopa Liidu õigust, oleks äh, esialgne siduv otsus Euroopa Kohtu poolt niimoodi me tagaksime selle, et Euroopa õigluskord, ta tõlgendab eksklusiivselt Euroopa kohus, aga samal ajal jääks vahekohtunikel võimalus äh, lahendused leida vastavalt kokkuleppele. ka institutsioonid peavad järgima suhteid poliitilisel tasandil, äh, ühiskomisjon, parlamentaarne komisjon äh, palju on olnud läbirääkimiste voore nelja aasta jooksul oleme läbi töötanud kõik teemad, kõik kaardid on nüüd tõesti laual ja poliitiline hinnang tuleb selle kõigele anda. nüüd tuleb äh, lõpplahendus leida ja loodetavasti see on ka võimalik äh, mõne järgneva istungi vooruga kõrgel tasandil on äh, lõplik sõnastus leida riigiabi sätetele, kuidas need kaasata õhutranspordi kokkuleppesse ning tulevastesse <clears throat> kokkulepetesse, mis puudutab ligipä-, ligipääsu siseturule. Euroopa Liit on selgelt öelnud, et me ei nõustu ilma nende riigiabi säteteta lepinguga ja see peab puudutama kõiki valdkondi, kus Šveitsil on ligipääs siseturule. teiseks, mõned spetsiifilised õigusaktid, kus Šveitsil on poliitilisi raskusi nimetatud flanking measures osas ja vaba liikumise direktiivi osas, siis me ei saa nõustuda Šveitsi meetmetega, mis ei ole proportsionaalsed ja mis oleksid äh, diskrimineerivad Euroopa Liidu osapoolte suhtes. on Euroopa Liidu lakendusdirektiiv lähetatud töötajate osas, mis võimaldab äh, vältida sotsiaalset dumpingut ja see võimaldab kõrgeid palku ja standardeid tagada vaba liikumise ja teiste teemade osas on peamine, et kodanikud ja majandusosalised peavad saama samad õigused ja kohustused siseturul. eelmisel aastal oleme pika tee maha käinud äh, teineteise suunas selleks, et ühiseid seisukohti paika saada. see puudutab ka rakendusala see puudutab üheksakümne üheksanda aasta kokkuleppeid ja tulevasi sektoriaalseid lepinguid, nagu näiteks elektrileping, mille üle praegu läbirääkimised käivad, oleme ühtlasti kokku leppinud kaubandussuhete kaasajast, ajastamisest, see hetkel tugineb seitsmekümne teise kauba, aasta kaubanduskokkuleppel. sellele tuleb anda kaasajastatud kuju, nagu ka teiste riikide puhul Kanada või Jaapaniga oleme seda teinud, selleks et parandada turule pääsu osapooltele. sellest selles saame kasutada ka raamkokkuleppe mehhanisme. läbirääkimiste lõpetamine, ütlesin ma, on, on loodetavasti võimalik, kuivõrd kõik parameetrid on selleks olemas, tehniliselt, õiguslikult on see võimalik ja nüüd sõltuma poliitilisest tahtest. nagu president Jukker sõnastas, ajasurve kasvab ning võimaluste aken sulgub kiiresti. oktoobri keskpaigaks oleks seda vaja, vastasel korral takistaks teisi läbirääkimisi ja seda me tahaksime kindlasti vältida. ja kokkuvõttes tahaksin meelde tuletada, et tegemist ei ole ühe taaskordse kokkuleppega, see on otsustava tähtsusega raamkokkulepe, kuivõrd ülemkogu on teinud sellest eeltingimuse selleks, et Šveits võiks osaleda siseturu. raamkokkulepe on vajalik selleks, et kahepoolset lähenemist tugevdada, nagu mille Šveits on valinud vastasel korral lähevad eelised Šveitsile järk-järgult kaduma, millest ei ole kasu ei äh, Šveitsi ega Euroopa osapooltele. maailm, maakera pöörleb, uued siseturu valdkonnad tekivad nagu digitaalne siseturg, status quo tähendaks seda, et tekivad lüngad Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel ja suurenevad ja lõhed suurenevad, seda me tahaksime, tänased eelised kaovad meil on kindlasti vaja struktureeritud suhteid ja jõulist raamistikku selleks, et tagada õiguskindlus ja võrdsed tingimused kõigile operaatoritele. see on vastastikuselt kasulik Euroopa Liidu ja Šveitsi kodanikele ja erinevatele osapooltele. kahepoolsed suhed üldiselt kulgevad sujuvalt, kuid pinged ja hõõrumised võivad tekkida ja see tekitab muret mõlemale poolele. raamkokkuleppe sõlmimine suurendaks positiivset dünaamikat suhetes, avaks uusi võimalusi ja võimaldaks ära kasutada senist, seni kasutamata potentsiaali, kõneleja vabandab, et ta kõneles liiga pikalt. aitäh, Kristjan Lefler ja nüüd ilma viivitamata Roberto Baltsaretti saate ise valida, mis keeles. aitäh, aitäh, ma räägin prantsuse keeles esmalt suur aitäh Kristjan Eflerile sissejuhatuse eest. ma oleksin suuresti võinud ise selle kokku panna, võib-olla mõned punktid, mille juurde tahaksin tagasi tulla. aga see, mis Kristjan Lefler ütles, vastab suuresti sellele, mis tõesti ma oleks võinud ka ise ütelda kahepoolsete suhete kohta mõned arvud leidsid juba mainimist, nende juurde enam ei tule. Šveitsi poolt võib ütelda, et me oleme ilmselgelt euroopalik riik, Euroopa riik ja meie suhted Euroopa Liiduga on eriti tihedad võrreldes teiste ka meie planeedil, kuid meil on ka olulised suhted meie naaberriikidega eraldi. Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Austria on nendeks siis tegemist on meie naabrite ja sõpradega, kellega juba sajandeid on meil vägagi olulised suhted olnud. näiteks Lombardiaga majandussuhted on sama olulised meie jaoks kui Jaapaniga majandussuhted. Baden-Württembergi ja Baierimaaga suhted on meil sama olulised kui Ameerika Ühendriikidega ja ma võiksin jätkata veel näidetega. meie ajalugu on välja kujundanud äh, muidugi majanduse, mis on tihedalt seotud meie naaberriikidega, kuid äh, lisaks sellele me räägime ka neid kolme keelt, mida räägitakse meie naaberriikides ja sellest tulenevalt on äh, ka kultuurilised suhted ja ühiskonna suhted palju kaugemale ulatuvad kui lihtsalt majanduslikud. muidugi mõistame, tahame säilitada selliseid suhteid, alles hoida seda ja edasi arendada ja minna veelgi kaugemale Kristjan Lefler tuletas meelde ka, kuivõrd me pingutame juba päris pikka aega selleks, et jõuda uue institutsionaalse raamistikuni Euroopa Liiduga ma pean ütlema, et enne seda ja pärast Euroopa Majandusliiduga liitumisest keeldumist Šveitsi rahva poolt äh, sügisel üheksakümmend kaks on meil äh, ligi kakskümmend olulist kokkulepet sõlmitud, mis on lubanud meie majandusel ja meie kodanikel samuti piiri ületada, majandustegevust edendada see on väga oluline, me oleme assotsieerunud ka Schengeni ja Dubliniga, meil on sellised kokkulepped Euroopa Liiduga, sellepärast et äh, meie huvides oli see, kuid ma tahaksin meelde tul-, tuletada, et äh, Euroopa Liit sõlmis nad Šveitsiga sellepärast, et need on olulised ka tema jaoks. tegemist on kahepoolsete kokkulepetega, mis toimivad ja mis on lubanud märkimisväärset arengut tagada Euroopa mandril Euroopa Liidu ning äh, minu koduriigi vahel nüüd on vaja kõik see süste-, süsteemi panna, eriti mis puudutab äh, turu juurdepääsu kokkulepikuid. meil on vaja raamistikku nende kokkulepete ümber, selleks et ühest küljest need kokkulepped toimiksid endiselt hästi või veelgi paremini, tõhusamalt, äh, kaasaegsemalt, kuid samas see raamistik peaks võimaldama ka Äh, edendada suhteid teistes huvivaldkondades, näiteks äh, aru, räägime praegu elektrikokkuleppest ja Šveitsi juurdepääsust Euroopa Liidu elektriturule ja ka vastupidi. ma ei hakka detailselt rääkima siin neist läbirääkimistest, vaid märgin ära, et Kristjan Lefler ähm, rääkis peamistest asjaoludest võib-olla ainult kaks märkust. esiteks, isikute vaba liikumine. jah, tõepoolest algusest peale on Šveits olnud äärmiselt ettevaatlik isikute vaba liikumise küsimuses. seda muidugi meie geograafilise positsiooni tõttu, kõik mõistavad seda kindlasti, tegemist on väikese riigiga, mille majandus on väga avatud. nii kaubandussuhteid äh, lihtsustame tugevalt, kuid samas on tegemist väga väikese riigiga väga suurte mõjuvõimsate riikide vahel palgatase ja sotsiaalkaitsetase on samuti väga kõrgelt ja sellest tulenevalt oleme me tugeva rände surve all. muuhulgas on see olnud väga hea meie majandusele, sellepärast et see rändesurve võimaldas meil äh, omandada teatud oskusi, teadmisi äh, naaberriikidest kuid ka Euroopa Liidust, mida võib-olla meil ei olnud endil. isikute vaba liikumist oleme me algusest peale väga ettevaatlikult juhtinud, mõistetavatel põhjustel, kuid samas on see panustanud väga palju meie majandusarengusse. nüüd praegu tahame me sel vaba liikumise säilitada, selle vabaduse säilitada, olgugi et tahame, et alles jääksid meetmed, mis meil on, selleks, et kaitsta töötajaid, vältida sotsiaal- ja palgatumpingut ja tagada, et tööturg endiselt areneks edasi. nii, et mitte ainult meie majandus ei areneks, vaid ka, et meie töötajatest peetakse lugu ning et nende töötingimused oleksid vastuvõetavad. see on üks küsimus, mida me arutame praegu aga siin on hiljutine äh, lähetatud töötajate direktiiv kõvasti kaasa aidanud. tegemist on Euroopa Liidu poolse raamistikuga. siin ma ei tahaks küll pretensioonikas olla, kuid peaksin ütlema, et äh, see lähendab Euroopa Liidu Šveitsi äh, sotsiaalkaitse tasemele. teiseks ja seda ka Kristjan Lefler tuletas meelde põhiseaduslikes küsimustes on meil vaja samuti selliseid sätteid ja raamistikku, mis selgitaksid, kui me sõlmime kokkuleppeid, kus riigi abi on oluline, kus on see selgelt välja toodud äh, selle eraldamise põhimõtted, läbipaistvus muuhulgas, need on esmatähtsad meie jaoks, äh, ilma milleta integreeritud turg ei saa hästi toimida meie jaoks erisätted, mis puudutavad riigiabi, peavad ka sellistes strukturaalsetes kokkulepetes sees olema. siin on veel palju tööd teha, aga ma arvan, et põhimõtteliselt oleme me valmis edasi minema ja kokkuleppele jõudma. mida me aga veel ei ole siin täna arutanud, sellega käib kaasas teatud õhkkond ma ei varja teie eest seda, et Euroopa Komisjoni otsus detsembrist kaks tuhat seitseteist eh, MIFI kakskümmend kolm võeti Šveitsis vastu suure üllatusega alguses, sellepärast et objektiivsed tingimused tunnustamiseks olid antud ja teiseks eh, teatud mõttes see ärritas meid, sellepärast et see otsus võeti vastu siis, kui valitsus üritas läbirääkimiste äh, protsessi äh, institutsionaalsete kokkulepete osas hoogustada. lisaks sellele see otsus äh, piirdus ühe aastaga ja Euroopa Liit ütleb, et oleme saavutanud käegakatsutavaid edusamme ning sellest aga ikkagi Šveitsi börs ei tunnustata võrdsena aasta lõpus ma mõistan, et siin on teatud äh, poliitilisi põhjusi läbirääkimistes, mis on tehnilised, äh, poliitiliselt küll olulised, aga iseenesest väga tehnilised, aga kui aasta lõpuks äh, tunnustust ei anta muude kriteeriumite põhjal kui objektiivsed kriteeriumid, siis see võib olla problemaatiline. aga teisalt hea uudis jällegi, meie valitsus otsustas eelmisel nädalal edastab parlamendile ühe koma kolme miljardilise laenutaotluse selleks, et ähm, Šveits saaks panustada Euroopa Liidu sotsiaalpingutustesse. Äh, muuhulgas on need vahendid suunatud rändesse sellistesse riikidesse nagu Itaalia, Kreeka, äh, kes ei kuulu enam Euroopa Liidu ühtekuuluvuse meetmete alla meie huvides on igal juhul säilitada häid suhteid Euroopa Liiduga. Šveitsi jaoks on tegemist kõige olulisemate suhetega ja seda kaugelt. ja see on meie jaoks põhitähtis nii majanduslikult kui ka kui ma mõtlen sellele, et me jagame ühist nägemust maailmast, ühiseid väärtusi, õigusriik, demokraatia ja valitsemistava. Šveits on sama euroopalik neis küsimustes kui Euroopa Liidu liikmesriigid nii et meie huvides on sõlmida institutsionaalne kokkulepe, mis oleks hea, mis võimaldaks uued alused panna meie lepingulistele juriidilistele suhetele. meil on mõningaid konkreetseid punkte, mis on meie jaoks olulised ning nende üle arutelud käivad just praegu. mina ise olen otseselt seotud läbirääkimistega ja ma usun, et me oleme alati suutnud leida igale tekkinud probleemile hea lahenduse. nüüd jõuame läbirääkimistega lõpupoole, muidugi mõistan seda kõige keerukam etapp, nii see ikka läbirääkimistes on aga me tahame igal juhul läheneda sellele koostöövõimust lähtudes, otsida ühiseid punkte ja mitte keskenduda sellele, mis meid lahutab. lõpetuseks Šveitsi olukord on äärmiselt erinev teiste riikide omast, liikmesriikide omast, kes soovivad liidust lahkuda. meie olukord on vägagi erinev, me ei taha lahutust, kindlasti mitte. vastupidi, me pigem tahaksime oluliselt tugevdada partnerlust, mis on juba aastaid meie vahel tegelikult eksisteerinud aga Euroopa Liit tahab seda teha lähtudes enda huvidest ja Šveits tahab seda teha samuti nii, et me respekteeriksime ka Šveitsi huve, suur aitäh! aitäh mõlemale külalisele ja aitäh härra Paltsaretile, et ei planeeri lahutust. meil on siin tegemist ühe teise rahutusega. me oleme kuulanud ära mõlemad pooled ja nüüd sooviks anda sõna kõigepealt DEA delegatsioonile, delegatsiooni esimehele Jörn Toormalile. tore, et tere tulemast meie koosolekule. aitäh. meie siis tegeleme Äh, Šveitsiga, Šveitsi suhetega ja juulis meil oli äh, Šveitsi parlamendisaadikutega iga-aastane kohtumine ja paar nädalat tagasi oli meil rõõm osaleda Ahveti missioonil Bernis, Berni ja kohtuda seal Šveitsi poliitikutega ja väga tore, et meil on siin kohtumine pealäbirääkijatega nüüd, kui läbirääkimised lähenevad lõpule, tahaksin väljendada lootust, et me jõuame varsti äh, eduka lõpuni nendel läbirääkimistel, mis on liiga kaua juba veninud, alates kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuust. ma olen meediast aru saanud, et olukord on üsna kriitiline nendel läbirääkimistel Äh, šveitslased ei näita üles erilist äh, paindlikkust äh, nende jaoks olulistel küsi-, olulistes küsimustes, ma tahaks küsida, et kas meil on ka varuplaan olemas. ma tõesti loodan, et me jõuame rahuldust pakkuva tulemuseni. aitäh Jörn Toormanile ja kolm kolleegi, Andrea Schwab, Andrea Gomes ja Charles Tannock on soovinud sõna, Helmut Scholz ka kuuest, kas keegi veel? soovib sõna? kuna me alustasime liiga hilja, siis kas te piirduksite palun äh, kaheminutiliste kõneaegadega? Andreas Švab. aitäh, härra esimees. Euroopa Liidu ja Šveitsi kahepoolsete suhete küsimus ei ole mitte ainult äh, välispoliitiline küsimus, vaid eelkõige majanduslik küsimus ja sellepärast tahaksin mõlemat eelkõnelejat äh, tänada väga kompetentse detailse ettekande eest ja tahaksin küsida kõigepealt härra Löflerilt, et äh, kas need järeleandmised, mida Euroopa Liit on teinud Šveitsile läbirääkimistel, äh, kus on nähtud ette see vahekohtu loomine, et kas selle juures ei minda kaugemale sellest, mis algselt plaanitud oli, sest tegemist on Euroopa õiguse tõlgendamisega ja Euroopa õiguse tõlkendamise puhul on vastutav ainult üks kohus, Euroopa Liidu kohus. kas te võiksite palun seda kommenteerida ja härra Baltsaretti, äh, Euroopas muudeti ju töötajate lähetamise direktiivi ja mina olen ju Šveitsi alati tundnud liberaalse riigina, me oleme ju ka head naabrid, aga Šveitsi arvates on asi nii, et äh, Euroopa Liit on äh, Ähm, töötajate lähetamise direktiivi osas liberaalsem kui Šveits ja seepärast on mul küsimus, et äh, äkki Šveitsil on siin vale äh, poliitika, et Šveits on ju demokraatia ja liberaalsuse ähm, musterriik, aga kas ta ähm, praegu ei tahaks olla avatum headele teenustele, mis on pärit väljastpoolt? ja ma tean, milline arutelu on olnud äh, minu koduriigis äh, teenuste osas ja meil on äh, toimunud ka liberaliseerimine ja mul on lootus, et äh, meil on teenuste osas ka võimalik niimoodi asju liberaliseerida, mis puudutab hoonete tulekahju kindlustust, mille, mille tariifid on Šveitsis endiselt soodsamad ja loodetavasti ka jäävad niimoodi. ja Anna Kummers, palun tahaksin küsida härra Leiflerilt, aga ka meie Šveitsi külaliselt, kui ta soovib kommenteerida, siis ma hindaksin seda väga, et kuidas meie parlamendi soovitused Panama dokumentide raportis, seal oli ka eripeatükk, mis puudutas Šveitsi, me käisime Šveitsis missioonil, ehm, käsitlesime maksude vältimise vastust võitlust ja rahapesuvastast võitlust, et äh, kas need soovitused, kas neid võeti arvesse läbirääkimistes, mis äh, teil praegu Šveitsiga toimuva, toimuvad? me oleme tuvastanud selle, hoolimata sellest, et äh, Šveits on ähm, olnud nõus äh, pangasaladuse kaotamisega, aga äh, Šveitsi-siseses panganduses on pangasaladus endiselt alles ja me oleme mures sellepärast, et äh, Šveitsis maksude vältimine ei ole kuritegu ja see mõjutab väga tugevalt ka meie võitlust maksude vältimise vastu ja muude maksukuritegude vastu. ja erinevates kantonites on väga murettekitavaid tendentse seoses maksustamisega, hiljuti näiteks Zürichist on näide ja need ähm, va-, ähm, free pods, need äh, maksuvabad laod äh,, need võimaldavad ka kriminaalse tegevusega tegeleda e ja need tunduvad Šveitsis olevat täiesti kontrolli alt väljas. mul on olnud äh, Šveitsi parlamendi kolleegidega äh, arutelusid, neid on üritatud äh, reguleerida, aga mõned parteid on selle vastu olnud ja seetõttu ei ole midagi saavutatud. ja ka lekitajate küsimus. Nad on Šveitsis tõsises ohus nii et et kõike seda tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelistes suhetes ja see peab peegelduma ka vastavas lepingus. aitäh ja nüüd saab sõna Charles. aitäh, esimees. Äh, Anna ei maininud kampioone d'Itaalia üsna kummalist staatust, millega on üsna pikalt olnud tegemist, aga minu fraktsioon toetab äh, seda äh, Äh, lepingut, aga ma tahaks olla ajarändur ja rännata tulevikku näiteks kahe tuhande kahekümnenda aasta oktoobrisse, kus äh, selline äh, avaldus, nagu härra, härra Lehtler tegi, on võib-olla täpselt samasugune, mida me kuuleme Euroopa Liidu ja brittide, Briti läbirääkimistelt ähm, tulevase raamistikulepingu üle ja paljud äh, minu parteis on öelnud, et Šveitsi lahendus oleks õige ka Ühendkuningriigi jaoks pärast Brexitit, aga kui siis vaadata tulevikku ja näha, et see hõlmab ka vaba liikumist, siis on nad äh, üsnagi ähm, häiritud sellest. ma tahaks küsida, et äh, milline kompromiss äh, see on, et te olete ähm, Te olete veidi, te olete pooleldi ignoreerinud äh, selle referendumi tulemusi, mis, mille äh, enamus oli veel suurem kui see, millega meil tegemist on ja äh, see, et äh, kohalikke töökohti äh, saab pakkuda eelkõige kohalikele töötajatele, et kas see võiks olla brittide jaoks sobiv mudel, et kahjuks sai, Briti siseminister on öelnud, et mingit prioriteeti Euroopa mm, majanduspiirkonna või Šveitsi kodanikele pärast Brexitit ei saa anda Šveitsi puhul on äh, ka see, et äh, ei ole äh, ette nähtud ka Euroopa Kohtu otsuste sidevust ja teil õnnestub ka maksa, maksta poole vähem, kui Norra maksab. nii et teil on üsna odav tehing võrreldes Liechtensteini, Islandi ja Norraga aga vasakpoolsed mm, Brexiti pooldajad oleksid väga mures riigi abi ähm, mm, reeglite pärast, äh, mida see, nendel läbirääkimistel ka käsitletakse. aitäh, Alde ja Rohelised ei ole sõna soovinud ja Helmut Scholz, palun, saab sõna nüüd. aitäh, härra esimees. võib-olla veel kolm täiendavat küsimust äh, nendele lisaks, mida minu kolleegid juba on esitanud kui vaadata arvamusuuringuid Šveitsis ja ka seda, kuidas mõningad poliitilised parteid tegutsevad, äh, Šveitsi Rahvapartei näiteks, ähm, siis tekib küll küsimusi, mis puudutavad seda, et äh, nende meelest läheb äh, see raam, raamistikuleping liiga kaugele kui suurt teie arvates on sisemise arutelu äh, mõju usaldusväärsele pikaajalisele äh, koostööle, et äh, kas võetakse või jäädakse äraootavale seisukohale ja vaadatakse, et kui kaugele jõutakse. ja teine küsimus, Saksamaa on suurim Äh, Šveitsi relvaekspordi äh, riik. ja küsimus on, et kas selline raamistikuleping mõjutaks ka koostööd äh, relvastuse vallas või ei mõjutaks ja kolmas küsimus. nädalavahetusel Šveitsi ajakirjanduses võrreldi äh, Äh, üheksakümnendate aastate keerukat rahalist olukorda pra-, tä-, praeguse olukorraga, mis puudutab Šveitsi franki, et äh, mil määral see äh, euro ja Šveitsi frangi su-, suhe ähm, ja töökohtade kaotamine, mil määral on see ka asi, mida tuleks arvesse võtta või mida võetakse arvesse läbirääkimistel? Šveitsiga. aitäh ja rohkem, kui rohkem küsimusi ei ole, siis esitan ise viimase küsimuse. see puudutab ajakava. ma üritan sellest õigesti aru saada. ma kuulsin teilt seda, et te olete pannud eesmärgiks, et läbirääkimised lõpetatakse varsti ja nõukogupoolne parlamendi, nõukogu pöördumine parlamendi poole võiks võtta veel paar kuud aega pärast läbirääkimiste lõppu ja eesmärgiks on kahe tuhande kahekümnendal aastal asjaga ühele poole jõuda. küsimus on, et kas nõukogu soovib saada parlamendi heakskiidu selle ametiaja jooksul. kas te võiksite palun sellele küsimusele vastata, et meil oleks see protokollis õigesti? Teil on nüüd kümme minutit aega, viis minutit küsimused kummalegi, et kes soovib alustada vastamisega? jah, külaline saab siis esimesena sõna. aitäh! ma ei vasta kõigile küsimustele, mõned olid äh, Euroopa Liidu esindajale suunatud küsimused. härra Toormann ma arvan, et me oleme üles näidanud paindlikkust nii palju kui võimalik. iga osapool alustab läbirääkimisi selge mandaadiga vahel väga selge mandaadiga, seal on ka mm, paika pandud punased jooned ja siis üritatakse sellega hakkama saada, aga see mandaat, mis meil on, see väljendab seda, mida me teha saame, sest me teame, milline on meie koduriigi poliitiline realiteet, te teate, et meil on äh, süsteem, mis äh, tihti võimaldab äh, kaaluda seda, mida me teeme ja äh, saada äh, kodanike heakskiit ja me teame, kuhu, mis on võimalik ja mis mitte. aga ma arvan, et praegu ei ole veel hetk, kus on vaja rääkida varuplaanist, me saame praegu oma peamise plaaniga tegeleda, me saame sellele pühendada kogu energia selleks, et leida neid lahendusi, mida on vaja leha, leida ja see puudutab ka isikute vaba liikumist, nii et meil on tõesti praegu veel kogu pakett arutusel ja härra Schwab. ma arvan, et selle uue lähe-, töötajate lähetamise direktiiviga on tõesti äh, õiguslik olukord lähenenud ja see on osaliselt seotud ka erinevate valuutadega, Šveitsi frangi maksejõulisusega ja Šveitsi tööturu eripäradega et äh, me oleme endiselt arvamusel, et meil on vaja endiselt mõningaid ettevaatusmeetmeid. meie äh, töötajate lähetamise direktiiv võeti vastu kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist ja ja äh, nüüd on meil algselt, meil oli lepingus vana olukord, nüüd on olukord muutunud ja ja meie jaoks on vaja vaadata, et mm, palgatase oleks ka kaitstud. kuidas me seda saavutame, seda peame vaatama, et selles meie arutelu raskus seisnebki. ja veel üks äh, väike märkus, mis puudutab äh, kohaldatavat õigust. tõepoolest, me võtame lõimumislepingus äh, Euroopa Liidu lepingu üle, aga see kehtib ainult sellele lepingule, meil on see eripärane olukord, et, et meie jaoks on Euroopa Liidu õigus lihtsalt sellele lepingule kohalduv õigus. et selle Äh, lepingu ratifitseerimisega ei saa meist Euroopa Liidu liikmesriik, vaid me jääme väljaspoole Euroopa Liitu ja seetõttu on meil see vahekohtu äh, konstruktsioon, äh, kus viidatakse siis ka Euroopa Liidu kohtule seal, kus tegemist on Euroopa Liidu õigusega, aga Šveitsi jaoks on see Euroopa Liidu õigus lihtsalt sellele lepingule kohalduv õigus. ja <laughs> kõneleja ütleb, et ta räägib edasi prantsuse keeles. proua Gomes. E, Euroopa Parlamendi soovitused e, Šveitsi ametiasutuste jaoks on väga oluline ähm, mitteametliku õiguse allikas, me võtame neist kindlasti, võtame neid kindlasti arvesse, nii et äh, kinnitan teile, et see äh, ei jää kindlasti tähelepanuta ja võib-olla ma sain, ei saanud hästi aru, aga kindlasti on ähm, äh, maksupettus Šveitsis äh, kuritegu, mina seda ei ole kunagi teinud, aga ma tõesti ei soovita teil äh, Šveitsis ol-, elada ja äh, maksukuritegusid toime panna mak-, äh, sest te saate karistada. jah, kantonites on erinev maksustamine, nagu Euroopa Liidu liikmesriikides on erinev maksustamine äh,, ja see on seotud ka majandusliku konkurentsiga ja majandus, kantonite majandusliku ja rahandusliku võimekusega. ja aga Šveitsis on föderaalseadus, mis paneb äh, kriteeriumid paika kõigile, kõigi kantonite jaoks ja siis on meil ka kantonite vaheline äh, horisontaalne ja vertikaalne ümberjaotamine, mis võimaldab äh, vaesematel kantonitel saada eh, toetust eh, rikkamatelt kantonitelt. et eh, seda konkurentsi siis tasakaalustab see pärastine ümberjaotamine. ja mis puudutab nüüd ettevõtete maksustamise ähm, seaduse läbivaatamist, me oleme sellega suhteliselt lõpule jõudnud, parlament on selle heaks kiitnud ja äh, seal võib tulla ka rahvahääletus, tuleb vaadata, et äh, kas viiskümmend tuhat kodanikku nõuab seda ja kui tuleb rahvahääletus, siis see tuleb tõenäoliselt mais kaks tuhat üheksateist, pärast seda on meil olemas äh, seadus, mis on üks kõige moodsamaid seadusi, kus on kõik tagatised olemas, mida Euroopa Liit on nõudnud kahepoolsetes aruteludes hargmaiste suurte ettevõtete maksustamiseks, et ei saaks neid kaht-, et me ei saa, et ei saaks kahtlustada eh, Euroopa turul ebaausas konkurentsis ja mis puudutab eh, lekitajaid, kes on Šveitsis ohus, ma tõesti ei tea meil on äh, seadus lekitajate kohta, aga üks asi on äh, lekitajad ja teine asi on see, et äh, inimesed äh,, kes on pidanud äh, mingeid andmeid äh, hoidma, neid inimestel, teistele inimestele välja annavad, ma arvan, et selle kohta on kõigis riikides olemas seadused, mis seda keelavad ja see ei ole sama, mis lekitamine. ja viimane äh, Äh, küsimus, mis puudutab poliitilist arutelu Šveitsis. me oleme sellega harjunud. kõik poliitilised arvamused äh, ja kõik poliitilised parteid, äh, et nendega tuleb tegeleda ja sellistes aruteludes on oluline see, et kui mõnda aega jätta mingite argumentide poliitiline päritolu äh, tähelepanuta ja selgitada sisu, selle sisu, mida me teeme. ja see ongi kunst nii siseriiklikes kui rahvusvahelistes äh, suhetes, et me lepime kokku äh, lepingus ja siis saame ka häälteenamuse. ja et äh, eelnevalt äh, mõned poliitilised parteid ei toeta lähenemist Euroopa Liidule, seda me teame, aga kui meil on lõpuks tulevik, tulemus, mida me saame selgitada, siis me oleme sellega harjunud. ja mis puudutab relvastust, siis see ei ole selle lepinguga kuidagi seotud ja Šveitsi frangi küsimus, see on kindlasti oluline küsimus tööturu jaoks, ma ei tea, kas te tahtsite seda küsida, tõepoolest, Šveitsi tööturg on Euroopa kodanike jaoks järjest huvitavamaks muutunud, kuna vahetuskurss on muutunud soodsamaks. palun vabandust, ütleb kõneleja. aitäh ja härra Lefler, palun. Um, um, suur tänu väga lühidalt. kas Euroopa Liit on teinud liiga palju järeleandmisi? ma ei arva seda, selge see, vast sel korral ei oleks neid ju tehtud Te mainisite Euroopa kohut. tähtis aspekt oli siin saavutada kompromiss, mis äh, äh, austaks Šveitsi õiguskorra autonoomiat, mida äh, väärtustavad partnerid väljaspool Euroopa Liitu ning samas äh, austada Euroopa kohut kõiges, mis puudutab siseturgu meie arvates äh, arbitraažisüsteemi ja, ja Euroopa õiguse küsimustega tegelemine Euroopa kohtusse kombinatsioon läbi kohustusliku eelotsuse, et äh, see lahendab selle lahendamatu olukorra. nüüd ajakava, plaan B ja nii edasi. ei, meil ei ole plaani B ja me ka ei tööta selle kallal, sest me ei ole veel plaaniga A lõpule jõudnud ja me usume, et me saame seda ka teha. ajakava küll on, on juba kitsaks jäänud, mõned teemad on keerulised, punaseid jooni on ka mainitud ja üks vähe, väheseid häid asju nende nelja läbirääkimise aasta juures on see, et aja jooksul need punased jooned ei ole enam nii punased, nagu nad alguses on nii et me loodame, et tegemist on mõnikord pigem äh, tormi kui kliimamuutustega. loodetavasti meil õnnestub läbirääkimised peatselt lõpetada, see oleks Euroopa Liidu huvides, vaatamata pikale veninud, venivate menetlustega liikmesriikides ratifitseerimine liikmesriikides ja, ja Šveitsi konstitutsiooniline ratifitseerimisprotsess kui me saame Euroopa Parlamendi nõusoleku käesoleval ametiajal, oleks see väga hea siiski, saadaks tugeva signaali ja mulle ka makstakse muide selle eest, et ma optimist oleksin, olen alati optimist. maksudest kõrvalehoidmisega võitlemine, see on oluline teema. teeme tihedat koostööd Šveitsiga selles vallas. me sooviksime, et äh, Šveits vastaks Euroopa Liidu soovitustele maksuküsimustes kui see oleks läinud nii, nagu Šveitsi Föderaalne Nõukogu alguses tahtis, oleks pidanud olla vahepeal referendum ja oleks olnud siis, rahvas oleks saanud oma seisukoha öelda, kuid on toimunud korrigeerimine ja lo-, ja loodetavasti järgmiseks suveks on kõik olukorras, kus meil on tagatud täielik lähenemine ja täielik koostöö selles olulises valdkonnas. ma arva-, arvasin, et Rootsis, et Šveitsis on asjad kontrolli alt väljas tegelikult, tegelikult on neid väga vähe, selliseid asju. mõnikord asjad muutuvad täielikult. Äh, Charles Tanaki äh, reis ajas kaks aastat edasi. tähtis on silmas pidada seda, et Ühendkuningriigi olukord praegu ja kahe aasta pärast on väga erinev. Ühendkuningriigis võib lahkuda Euroopa Liidust lõpetada isikute vaba liikumist, mitte osaleda selles ja mitte olla seotud siseturureeglitega. Šveits soovib säilitada inimeste vaba liikumist ja soovib rohkem osaleda siseturul ja täita reegleid. kui Ühendkuningriigi valitsus sama sooviks, siis võib-olla kokkulepe Šveitsiga oleks eeskujuks, kuid täna nii see ei ole seepärast need kaks läbirääkimiste protsessi on väga erinevad ja igaüht tuleb vaadata eraldi. ja ühtekuuluvuspoliitika panus, jah, Šveits maksab poole vähem kui Norra, kuid äh, Šveits ei ole ka nii täielikult osa siseturuliselt nagu Norra on, nii et siin on küsimus proportsionaalsuses. olen põhimõtteliselt nõus äh, Roberto Mazzaretiga, et äh, relvade tootmine ja eksport ei ole läbirääkimiste teemaks antud juhul. raamkokkulepe ongi just nimelt selline asi, see on raamistik, mis võimaldab meil suhteid edasi viia sisulistes valdkondades sektorite haaval ja luues äh, tugeva raamistiku, äh, tekitades selguse ja ettenähtavuse olukorra, tagades võrdsed tingimused kõikidele osapooltele nii Šveitsi kui Euroopa Liidu poolelt. see avab võimalusi ja annab osapooltele julgust, äh, annab usaldust ja võimaldab seda suhet edasi viia, et see saavutaks oma täieliku potentsiaali, aitäh. Gentlemen. Äh, härrad, suur tänu mõlemale. see mõttevahetus Ahvetis oli väga kasulik ja edu järg, järgmiseks läbirääkimiste vooruks homme kindlasti võite arvestada Ahveti komisjoniga. Euroopa Liidu Šveitsi suhete toetamisel ja suur tänu ka kolleegidele Euroopa Liidu Šveitsi delegatsioonist ja Tormanile teiste suur tänu tulemast ja lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. oleme juba kakskümmend minutit ajakavast maha. Fabio Castaldo, nüüd on hoo andmine teie kätes sest Iisraeli külalised ootavad ja ma paluksin teil võimalikult lühidalt teha. Teie sissejuhatus kõigepealt eh, Euroopa territoriaalse ko koostöö eesmärk, kui kolme minutiga saate hakkama, siis olete minu kangelane. suur aitäh, lugupeetud esimees, head kolleegid, nagu te teate, arutelud, mis puudutab järgmise aasta finantsraamistikku siis meie jaoks äh, koostöö äh, Interreg programmid on äärmiselt olulised Ahveti komisjonis. palun, kas kõik, kes plaanivad lahkuda, teeksite seda ilma suurema arutelu ja vaidluseta? kas oleks võimalik täiskasvanute vahel? niisiis, nagu ütlesin ja need arutelud, mis käivad järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ümber, siis äh, Euroopa tervituse koostöö eesmärgi programmid Interreg on eriti olulised ahvetis. Äh, osaleme selles töös sellepärast, et see võib huvitada samuti liitumas olevaid äh, riike, kuid samuti Venemaad, Norrat, Liechtensteini, Andorrat, teisi EBA ning muud välisrahastamisvahendid on seotud Interreg programmiga ning muudavad sellest tulenevalt selle määrusega meie jaoks oluliseks. komisjoni ettepanek sisaldab mõningaid uusi aspekte, üheks on koostöökomponentide ümbersõnastamine ning uus, kaks uut aspekti on lisatud, kolmas äärealad eh, ning viies regionaalinvesteeringud innovatsiooni valdkonnas piiriülese komponendi ümbermääratlemine äh, puudutab siis muuhulgas ka maismaapiire, kuid samuti laiendatud äh, koostööd merel. praegune äh, merekoostöö on äh, tagasi toodud selle määruse alla ja see lahendab seda praegu, see olemasolevas määruses olevat võrreldes komisjoni uute ettepanekutega. meremõõde äh, on just lõunapoolsete riikide jaoks väga oluline, ma leian, et see uus struktuur äh, võib ohtu seada programmid, mis on juba lisaväärtust olnud, nagu Tuneesia, Itaalia programm ja teised meil on lisaks sellele ka muid programme partneritega, me teame, kuivõrd oluline on luua tihedaid sihteid, suhteid Vahemere erinevate osapoolte vahel, kui tähtis on vastastikune toetus selleks, et ühiseid huve saavutada. sellest tulenevalt eh, väliskoostöö eh, kaastamine Interregi alla on vajalik ning me peaksime eelkõige lihtsustama kogu menetlust kolmandate riikidega läbi viidud koostööprogrammid omavad oma eripärasid, muuhulgas eh, ka eh, nende toimimise osas, sellest tulenevalt on tehtud muudatusettepanekuid kahes suunas. esiteks IPAD kolm ning eh, kohta on tehtud muudatusi, Interreg ning NDICI kohta lisaks sellele on muudetud teatud tähtaegu, kui need kolmandad riigid, mis on kaasatud Interregi äh, programmidesse, siis me peame silmas pidama, et nende haldussüsteemid ei ole niivõrd hästi välja arenenud kui meie omad ning seal ei kehti samad reeglid, sellest tulenevalt on vaja rohkem aega äh, sellest tulenevalt on tegemist pigem tehniliste muudatusettepanekutega siin ning sellega me muudame määrust iseenesest. Interreg on olnud võtmetähtsusega viimastel aastatel Euroopa rahvaste jaoks. järgmine mitmeaastane finantsraamistik äh, on kümnelt miljardilt kaheksale viidud ning äh, me peame seega neid vahendeid eriti tõhusalt ära kasutama nende projektide elluviimiseks, mille, millel on tõsine lisaväärtus. me äh, peame ka sellest lähtudes oma panuse andma sellesse töösse. aitäh, äh, nelja minutiga saite hakkama, Fabio Castaldo, suurepärane. kolm minutit tegelikult, sest ei lasknud mul enne rääkida aga nüüd variraportöörid härra Tamm, Rahvapartei, härra Pasku, Sotsiaaldemokraadid, härra Šolts, kuue kas keegi jäi mainimata? nii et igaüks kaks minutit. kõigepealt härra Nabov. härra Taimov. esiteks tahaksin vabandada proua Suitsa nimel, ta ei saanud täna selle koosolekule tulla. variraportöörina tahaksin tänada härra Castaldot. proua Suitsa on võtnud arvesse tema muudatusettepanekuid ja tal on paar märkust. proua Suitsa tunnustab raportööri seisukohta, et Interregi määruse uus vorm äh, täpsustab IPA kolme ja NDICI rahastamise, mis tuleb Interreg programmidest ja ta on nõus mõttega, et tuleks äh, mitte marjada mitte arve, vaid äh, ainult tuleks sisse viia viited, kuid variraportöör sooviks ka, sooviks näha piiriülese merekoostöö programme. proua Šuitsa leiab, et Interreg täiendab tulevasi merekoostööprogramme, kuid täheldab, et härra Castaldo nägemus on erinev regi raportööri omast ja sooviks, et raportöör selgitab, et miks jättis raportöör välja sõna adjacent ja pani sinna juurde maritime selle asemel. nüüd härra Pasku, kaks minutit sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, esindan kolleeg Pitsulat nagu Horvaatia kolleeg ilmselt on, on samas olukorras nagu proua Suitsa ehk siis transpordiprobleemide küsis. härra Pitsula tervitab koostöö mõtet Euroopa integratsioon on olnud, on saanud kasu sellisest mõõtmest, kuid äh, ta leiab, et et äh, euroskeptitsism, natsionalism, solidaarsus äh, hakkab kaduma. nii et komisjoni kava uuel perioodil äh, laiendada seda on teretulnud. sotsiaalmajanduslikud mured olid esialgu tähtsamad, nüüd on meil ka turvalisuse, piiri, rändeprobleemid. härra Pitsula kokkuvõttes tervitab lühemaid, selgemaid reegleid, eh, mis tulenevad uuest haldussüsteemist ning eh, ta tervitab võimalust tugevdada koostööd Vahemeres. aitäh! Thank you, Jan Pasku! suur tänu, Jan Pasku ja nüüd Helmut Schultz! aitäh, teen lühidalt, tänan raportööri lähenemise eest, aga tahaksin tuua välja ühe aspekti, mis meie arvates on oluline selle instrumendi puhul või Interregi äh, programmide jätkamise puhul, et nimelt küsimus, et kuidas äh, erinevaid toetusmeetmeid, mida on alustatud minevikus ja mis on jõudnud rakendusfaasi, et kuidas neid on võimalik jätkata uues finantsraamistikus, et äh, ei äh, katkeksid need programmid, äh, võttes arvesse seda, kuidas üldiselt neid toetus vahendeid puudutab, mis puudutab komisjoni ettepanekut, aga ka seda, mida me teame nõukogu mõtetest vahendite vähendamise kohta, et see selle puhul ei mängi olulist rolli mitte ainult lõunapoolsed Interregi programmid, vaid pro-, ka need programmid, mis toimuvad äh, Saksa-Poola või Saksa-Tšehhi piiril. et äh, ma tahaksin siin seda ühist äh, aspekti välja tuua ja seda, et vahendeid ei tohiks vähendada. et ja et need keskenduksid siis majandusele ja arengule piirialadel. keegi rohkem sõna ei soovi. Fabio, kas sooviksid midagi öelda kokkuvõtteks? suur aitäh, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid. mulle tundub, et põhimõtteliselt äh, sain heakskiidu sellele tööle, mis ma olen teinud võib-olla kiirelt veel paar sõna äh, selle kohta, mis kolleeg Suisa ütles. jah, ma saan aru, et põhimõtteliselt te toetate seda, aga Äh, ilmselgelt on äh, teatud äh, probleeme veel, kui te tahate muudatusettepanekut teha, siis mul ei ole sellega mingeid probleeme ning kui on mingeid olulisi poliitilisi aspekte mängus, siis üritame leida õige kompromissi. ja mis puudutab aseesimese Pasku ja Pitsula märkusi, siis ma sain põhimõtteliselt aru sellest, millest te rääkisite ja sellest, et äh, rääkisite rändeprobleemist ning Vahemere piirkonnas äh, sellega seonduvatest raskustest, nüüd ma arvan, et äh, siin nõustume, sellepärast et mul endal on samad mured, sama lähenemine ja kolleeg Scholz rääkis kärbetest, aga ega meie ei taha seda kärbet, see on juba sisse pandud, nõukogu võib midagi muuta, aga ma arvan, et meie peaksime kaitsma äh, Äh, eelarvet niivõrd, kuivõrd võimalik, võttes arvesse, kuivõrd oluline see programm on, aitäh. okei okay,, thank you, Fabio. aitäh, Fabio Castaldo, kolleegid, aitäh sõnavõttude ja märkuste eest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes oktoober kell üksteist null null. hääletame ahvetis kahekümne esimesel novembril. oleme pisut aega vast maha jäänud, viisteist minutit ja seega tahaksin kuuenda päevakorrapunkti juurde minna, milleks on mõttevahetus Knesseti välisasjade ja kaitsekomisjoni esimehega. selle on, selle, see kohtub koostöös Iisraeliga suhtlemiseks loodud delegatsiooniga. daamid ja härrad, head kolleegid, on meie jaoks suur au tervitada härra Avi Tihterit, Knesseti väliskomisjoni esimeest tere tulemast Euroopa Parlamenti. Please take a seat. palun asuge kohale. ahveti, need, kes ahveti delegatsioonid Iisraelis käisid aastal kaks tuhat seitseteist, mäletavad külalislahkust, millega meid vastu võeti Iisraeli parlamendis. koos Avi Tihteriga on kaasas kolm, veel kolm Knesseti liiget, võib-olla annate märku, jah? proua Anat Berko kes esindab Likudi erakonda, härra Michal Rosin Meretsi erakonda ja Omer Barlev Tööerakonda. tere tulemast kõigile kolmele. Shalom. meil on väga hea meel, et meie seas on sõbrad ja külalised äh, Iisraelist, meie väliskom-, väliskomisjonist, äh, Euroopa Parlamendi ja Knesset omavad pikaajalisi alalisi suhteid, meil on pikk pikaajaline koostöö olnud juba aastaid äh, teemadel, äh, mis on väga olulised, nagu julgeolek ja stabiilsus piirkonnas, rahuprotsess, äh, mõttevahetus härra Tihteriga on põhjus, miks ma olen, olen ta siia ka kutsunud, arutatakse selleks, et arutada Iisraeli perspektiivist piirkonna väljakutseid, ka Süüriaga seotud väljakutseid Venemaa ja Iraani rolli praeguses konfliktis, Liibanoni teemasid, Hezbollah rolli, meil on palju teemasid, millega me tegeleme väliskomisjonides, väliskomisjonis, mis on tähtsad teie piirkonna jaoks, nii et pikema viivituseta annaksin teile sõna ja ootan viljakat mõttevahetust, palun. Uh, esimees, härra McAllister, suur tänu eelmisel aastal kui teie komisjon olite sel ajal aseesimees, võtsime teid vastu Iisraelis, arutasime olukorda Lähis-Idas. tavaliselt räägime me naaberriigist, riikidest kui vaenlastest, kuid matemaatika Lähis-Idas toimib teisiti. meil oli kolm vaenlast, Süüria, Egiptus, Jordaania sõlmisime kahekõnest rahulepingu Egiptuse ja Jordaaniaga. ja nüüd meil on neli vaenlast riikidena. ja küsimus tekib, et kuidas see siis võimalik on? ka Liibanon seoses Hezbollaga on saanud vaenlaseks He. Hezbollah paraku seda defineeritakse kui terroristlikku organisatsiooni, kuid paljudes riikides, kuid isegi siin Euroopa Liidus üritatakse vahet teha sõjalise tiiva ja poliitilise tiiva vahel Hezbollas. aga uskuge mind, olen selle asjaga tegelenud nelikümmend seitse aastat. ei ole kunagi näinud araab, araabia või moslavi organisatsioonide seas ühtegi juhtumit, kus oleks mingisugune eraldus äh, see sõjalise julgeoleku tiivaga. IRA ja Sinn Fein võib-olla võiks olla analoogideks või ETA või Batasuna, aga niimoodi see Lähis-Idas ei toimi. meil on tegemist riigiterroriga. viimase kahekümne viie aasta jooksul oleme seda näinud, kuid eriti viimasel aastakümnel on see etestanud väga olulist rolli Lähis-Ida toim-, toi-, sündmuses, sündmu-, sünd, sünd, sündivas Iraanil, Iraan kasutab proksisid, viite neist tegelikult, kes praktiliselt kõik tegutsevad Iisraeli vastu, Hezbollah Liibanonis, Hamas, kes jätkab džihaadivõitlust läbi Palestiina omavalitsuse Gaza sektoris al-Džiidi äh, rühmitused Süürias, kes Süüriast tegutsevad Iisraeli vastu ja hutid Jeemenis, kes Iraani äh, rakette igal nädalal tulistavad Saudi Araabia vastu seitsmesaja kuni tuhande kilomeetri kauguselt kui me üritame kirjeldada Lähis-Ida, Idat ja seda, kes äh, kulisside taga on, siis tegelikult Iraan. Iraan üritab äh, üle viia seda, mida nad nimetavad positsioonilt juhitavaid äh, rakette läbi Süüria ja Liibanoni. me kõik mõistame sellise strateegia mõtet ja me ei luba selle sellel sündida. kui Iisrael blokeerib selle ühel või teisel moel. kui te oleksite mind kutsunud siia seitse-kaheksa aastat tagasi, oleksin võib-olla alustanud oma kõnelust Lähis-Idast rääkides pikaajalisest konfliktist, kuid olukord on muutunud. Iisraeli-Palestiina konflikt on muutunud teise, kolmanda või neljandajärguliseks meie piirkonnas ei tähenda küll see seda, et see oleks lahenduse leidnud, aga kogu maailmas vaieldakse ühe või kahe riigi lahenduse üle, kuid tegelikult äh, mõelgem kolme riigi lahendusele. Mahmoud Abbasi poolt juhitav Palestiina omavalitsus Ramalla, Ramallas, läänekaldal, Hamas juhib pseudo Palestiina omavalitsust Gaza sektoris, mis, mis on seotud islami vennaskonnaga ja Mahmoud Abbas oma viimasel külaskäigul Gaza sektorisse. see oli üksteist või rohkem aastat tagasi. see kõlab väga imelikult, et kuidas Palestiina omavalitsuse president ei ole nii kaua seal käinud, kuid nii selline see olukord on. organisatsioon, mis juhib Gaza sektorit viimased üksteist aastat pärast äh, sõjalist riigipööret Gazas mida juhtis, mida juhiti Iraanist ja kui me räägime Palestiina omavalitsusest, lisaksin ühe väga olulise asja. ma ei tea, kui paljud teist mõistavad, et selleks, et sa, et hakata töötama Palestiina omavalitsuses, selleks on kaks võimalust. üks on esitada taotlus, nagu ikka. inimene esitab taotluses, võib-olla see võetakse vastu, võib-olla mitte. ja on teine viis. palju parem ja salajasem viia toi-, viia täide terrorirünnak, sattuda Iisraelis vangi või saada tapetud. ja see on parim, kuidas saada Palestiina omavalitsuse töötajaks. eile näiteks terrorist tööstusobjektil avas tule töötajate vastu selles tehases ja tappis kaks nendest. ühe noore naise äh, väikse lapsega ja, ja mehe, kellel oli kolm last ja haavas veel kolme inimest. terrorist on jooksus, endiselt ta püütakse küll kinni surnuna või elavalt. aga see inimene teab kindlalt, et tema eile juba sai Palestiina omavalitsuse töötajaks juba ja vastavalt seadusele, kuna Palestiina valitsusel on seadus, mis ütleb, et kui Iisraelis on inimene vangis, siis ta teenib ühe kuu palga, kui mõistetakse üle kui kolmekümneks aastaks, siis saadakse kolm tuhat viissada dollarit umbes kuus. ja selline on seadus. Palestiina omavalitsus maksab igal aastal nelisada miljonit dollarit palka terroristidele. siin Brüsselis, kui terrorist oleks olnud Palestiina terrorist ja ta oleks, teda, Iisrael oleks ta kinni pidanud, siis talle makstaks iga kuu palka ja kokkuvõttes moodustab see üks koma kaks miljardit Iisraeli vääringus ehk siis ligi nelisada miljonit USA dollarit. see on režiim, kes räägib rahust, see on režiim, kes räägib terrorismivastasest võitlusest. kütus, mida see režiim annab terroristidele, peab lõppema. ja Iisraelis võtsime just vastu paar kuud tagasi seaduse, kus räägitakse sellest, kuidas me kavatseme peatada terrorismi legaalset spondeerimist Palestiina omavalitsuse poolt ja suur tänu tähelepanu eest! Thank you, Chairman Dichter, for your suur aitäh teile nende sissejuhatavate sõnade eest ja nüüd on meil kakskümmend viis minutit kõige rohkem aega arvamuste vahetuseks ja meil on väga palju sõnavõtusoove. ma üritan saada kõigepealt ülevaate sellest, kui palju teid on nii et saan siis aja anda. mul on sõnavõtusoov. Mr Kahn, Mr Belder, Mr von Orden, Miss Fatiga, Mr Weigel, Mr Buchner, Mr Kausu, Ostrevicius, anybody else? So that's one, two, three, four, five, six, seven, eight. kas veel keegi, nii et kokku siis üheksa? kaks minutit igale ühele. sellepärast, et meil on vaja ka ju kuulata ära külaline Anne Kummes kõigepealt. lugupeetud esimees, ütlesite, et tunnete suurt aud sellepärast, et meie külaline täna siin viibib. mina pean ütlema, et mina mitte. ma olen tülgastunud ja ma tahan selle ütelda ka välja härra Tiister teab, et äh, Knesset toetab äh, sihtmärgistatud tapmisi, paljud on äh, läänekaldal Gaza sektoris kohtus otsuse väliselt tapetud. sõjakuritegudes on teda süüdistatud ka ameeriklaste poolt ja isegi seisis silmitsi võimalusega, et kaks tuhat seitse ta peetakse kinni Ühendkuningriigis. ta oli ka esimeseks, kes Äh, tuli välja rassistliku äh, rahvusriigi seadusega ja ma usun, et see, millega muudeti araabia päritolu Iisraeli kodanikud teise äh, järgu inimesteks. mina olen selle parlamendi liige, ma olen endine diplomaat. ma, mind on koolitatud selleks, et suhelda ükskõik kellega, kas või saatana endaga ma saan aru, et härra Tister ei ole huvitatud rahust, et ta toetab sõda, nõuab sõda ja toetab sõda Palestiina ning äh, Iisraeli vahel. aga mina sooviksin, et see lõpeks ning et lõpeks kahe riigi lahendusega. Teie aga tahate laiendada sõda äh, Lähis-Idasse üldiselt laiemalt. küsimusi mul ei ole, ainult selline avaldus. aitäh, Anne Gomes! ma arvan, et on igati aus, et me ilmtingimata ja alati ei jaga oma külaliste äh, arvamusi, aga ma usun, et siiski on tegemist viisakusega, kui me ütleme, et me tunneme äh, aus, sellepärast et meil nii kõrgetasemeline külaline siin on. aga järgmisena palun, Vender. Oliver Svensson jah, suur aitäh. mina tahaksin väljendada toetust äh, kõikidele ohvritele, proua Gomes, ka mina eilse rünnaku ohvritele. ja samuti tahaksin toetada kõiki neid äh, kodanikke, kes äh, kannatasid. väga kahetsusväärne. Knesseti ja Euroopa Liidu äh, suhted on aga olulised ja mul on hea meel, et te täna siin olete. minu esimene küsimus on järgmine. Äh, kuidas saab teie Knesseti komisjon kaasa aidata Euroopa Liidu ja Iisraeli vaheliste suhete tugevdamisse, kuid samuti meie parlamendi, meie komisjoni ning Knesseti välisasjade komisjoni vaheliste suhete tugevdamisse? ma usun, et tegemist on äh, tõesti olulise mm, visiidiga täna ning ma tahaksin, et te annaksite ülevaate sellest, mis te arvate meie suhetest ja ka tahaksin ütelda, et proua Gomes. ma tunnen häbi selle pärast, mis proua Gomes ütles. ma tahaksin samuti äh, rääkida rahastamisest Euroopa Liidu poolt äh, piirkonnas. proua Mogherini toetab kahe riigi lahendust ja ma tahaksin ka selle kohta teie arvamust aitäh, härra Pelder. Ivo Vaigel, palun, Alde. suur aitäh. ma räägin oma emakeelt. Eh, ja te saate kasutada tõlget. esiteks tahaksin tervitada teid meie komisjonis mina ise olin sarnases ametis Sloveenia parlamendis kui teie ja tahaksin kinnitada, et teie sissejuhatava sõnavõtu äh, peamine teema ehk siis äh, Iisraeli riigi julgeolek on miski, äh, mis on kõigi meie jaoks oluline me tahame, et Iisraelis oleks elu turvaline, ilma hirmuta, rünnakuid ei oleks, ohte ei oleks. ei terrorismi ohtu. ja et äh, põhimõtteliselt te saaksite õnnelikku head elu elada. eriti just noored, aga samuti olen saanud sarnast infot, mida juba kolleeg proua Gomes mainis ja ma tahaksin äh, liituda tema murega. samuti, mis üldse jääb järgi, kui on ainult viha ja pahameel, kas see aitab kuidagi probleemid lahendada? ma mõistan, et teil on olnud väga rikkalik karjäär ja te olete olnud väga vastutavatel kohtadel ja väga delikaatseid ülesandeid lahendanud, kuid me ei tohiks siiski unustada. kui me täna neid teemasid arutame, et nii poliitikast kui diplomaatias on üks maagiline sõna, võlusõna dialoog ja dialoogi läbi on võimalik probleeme lahendada. dialoogist on aga puudu Iisraeli ja Palestiina vahelises dünaamikas. Teie täna ei veennud mind selles, et te üldse soovitegi dialoogi pidada Palestiinaga. suur aitäh kolleeg Vaiglile, härra Puhner Rohelistest. Äh, aitäh. mul on küsimus äh, suhete kohta Iraaniga või siis äh, teie tegevuste kohta Iraani, mis, mis on suunatud sellele, et äh, peatada Iraani äh, uraani mitterikastamise leping ja ja ma ei mõista, et äh, miks teie suhtumine selline on, sellepärast et äh, see leping annaks ju pigem rohkem kindlust Iisraelile, Iisraelile, kui Iraan ei tegeleks tuumarelvastumisega mul ei ole vaja ju selgitada, et kui Iraanil on tuumapomm, siis äh, äh tahavad teised äh, Lähis-Ida riigid ka tuumapommi saada. ma olen kuulnud, et äh, kui Iraan jätkaks rikastamist, siis sekkutaks sõjaliselt, et pommitatakse neid rajatisi, et ma tahaks teie arvamust selle kohta kuulda. aitäh, kolleeg Puhner ja härra Koltsov, palun. Muchas gracias, señor presidente. No ninguna... suur aitäh, lugupeetud esimees, mis mind puudutab, siis minul küsimusi ei, ei ole külalisele, sellepärast et ainsad küsimused, mis äh, sõjakurjategijale üldse saab esitada, tuleb esitada prokuröri ja äh, kaitse poolt. Te olete kahtlustatav sõjakurjategija Äh, Palestiina vangide peale piinamiste korda saatja ja lisaks sellele tellisid äh, kohtuotsuse välise Hamasi äh, esindaja mõrva ning samuti pommirünnakud, neliteist inimese surma, neli last, süütut last, nii et teie olete samuti juudivastase seaduse Äh, autoriks, millega toetatakse rassistlikku äh, segregatsiooni. kõik need põhjused äh, on sellised, millega Euroopa Liit ei saa nõustuda. põhimõtteliselt tuleks lihtsalt hukka mõista Iisraeli Euroopa Liidu kokkulepped vastavalt artikli kaks seega ma tahaksin meelde tuletada, et härra, kes teie kõrval istub, äh, keelustab meil Euroopa Liidu Parlamendi saadikul kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast peale kaasasektorit külastada. see härra seda meile ütles ning tema on selle eest ka vastutav. mina isiklikult ei äh, saa ühtegi äh, suhet omada sõjakurjategijaga, lahkun siit sellepärast, et see tekitab minus puhast tülgastust. härra Van Orden uh,. suur aitäh, lugupeetud esimees ja kas lubate mul ütelda, et siia on seitse viiskümmend kolm parlamendisaadikut ja võin kinnitada härra Tihterile, et teil on siin palju sõpru ka siin pojas ning et ta on vägagi teretulnud tegemist on äärmiselt väärika karjääriga mehega, ta on vägagi galantselt aastaid võidelnud terrorismi vastu mina ei nõustu üldsegi vasakpoolsete kolleegide märkustega, kes, kelle jaoks on teatud äh, küsimused niivõrd olulised, et nad äh, ei saa aru, milline on reaalsus väga keerukas maailma osas. härra Tiiter, ainus valdkond, kus ma teiega ei saa nõustuda, on see, kui tundub, et teile meeldib teha vahet Sinn Féini ja IRA vahel. siin on aga selge vahe sees. siin aga on vahe väga väike ning äh, tihtilugu saan aru, et äh, on keerukas pidada poliitilisi läbirääkimisi organisatsiooniga, mis ei ole võib-olla otsesõnu terroristlikud, nii et Sinn Fein on nüüd äh, teatud staatuse omandanud, aga tahaksin küsida suhete kohta Venemaaga. ma olen vägagi teadlik sellest, et Iisraelil oh,, Iisraelis on päris palju vene päritolu kodanikke. ka teie peaminister on korduvalt kohtunud härra Putiniga ja tundub, et äh, need suhted on päris huvipakkuvad. ma tahaksin natuke rohkem selle suhte kohta kuulda. kas Venemaa ei mängi topeltmängu siin? Nad on Iraaniga lähedased samuti. ja ka üheks peamisteks toetajateks on nad olnud Iraani puhul. kuidas te neid suhteid te nüüd näete ähm, Iisraeliga? suur aitäh teile! Thank you uh,, Chair Can I, Mr Dictor, can I first of all suur härra Kaan, suur aitäh teile, tahaksin esmalt väljendada mm, oma kurbust äh, inimohvrite puhul. see on alati väga äh, hukkamõistetav, aga ma tahaksin äh, tulla teie sõnavõtu juurde, miks te ei maininud Hannal Ahmadi hävitamist ning selle tagajärgi ning seda, et seeläbi rikuti rahvusvahelist õigust ja neljandat äh, Genfi konventsiooni. me teame, mis toimub härra Tihter, kanal Maati lammutamine ning Faradomini ja Aliamudumini asutuste äh, äh, eraldamine ning läänekalda lõhestamine, mis nendega on ning samuti uus seadus, mis saab Iisraeli araablaste lootustest. kuidas te õiglustat-, õigustate sellist diskrimineerivat seadust vähemuste vastu? mis on selle tagajärjed mittejuudi päritolu kodanikele ja araablastele näiteks? ma mõistan, et teil on õigus kaitsta ennast sõjaolukorras ja terrorismi vastu. ma usun, et hea sõprus tähendab seda, et saame ka kritiseerida üksteist, alati ei pea ainult ühepoolset lähenemist toetama. kolleegide mured seisnevad sellest, miks te rikute nii palju rahvusvahelisi seadusi, e, rahvusvahelist õigust, kui te edasi liigute, mis annab teile ülemlikkuse, teie demokraatia? on üks väheseid Lähis-Idas, aga teie demokraatlik süsteem praegu ei paista demokraatlikuna teie valitsuse tegevuse tagajärjel. suur aitäh, härra Kaan ja viimased kaks kõnelejat. Äh, proua Futiga ja härra Ostrevitšus. suur aitäh. tere tulemast siia, härra Tihter. tere tulemast Euroopa Parlamenti ma tahaksin Jeffrey Van Ordeni sõnavõtu juurde tulla, ka mina tunnen muret suhte pärast Venemaaga, aga tahaksin kasutada ka võimalust ja küsida teilt siseolukorra kohta Iraanis. mis te arvate meeleavaldustest, mis on pikka aega kestnud ning Süüria olukord samuti? mis saab Assadist, võttes arvesse hiljutisi arenguid ja kuidas te hindate äh, olukorda Liibüa provintsis? suur aitäh ning äh, härra Ostrevitšus! Äh, suur aitäh, tere tulemast Euroopa Parlamenti, tõesti väga oluline, et me oleme kontaktis ning et meil on avatud aus dialoog hoolimata asjaoludest kus me vahel oleme. esmalt kaastunne ka perekondadele, kes, äh, kelle seas oli ohvreid terrorirünnakute tagajärjel. mul on kaks küsimust teile. esiteks, kuidas te näete praegust antisemitismi tõusu? millised tingimused Äh, kaasnevad sellega ja nendele mm, iisraellastele, kes elavad teistes riikides. ja teiseks, suhted Türgiga on olnud äh, tõusu ja mõõnu nendes suhetes. hiljuti härra Erdogan tuli välja vägagi karmide avaldustega, triloog Erdogani, Putini ja Iraani liidrite vahel. samuti on mureallikaks ka läänemaailmas mõningatele. kuidas teie kirjeldaksite oma suhete olukorda praegu Türgiga? aitäh! suur aitäh, head kolleegid, kas keegi soovib veel sõna võtta? kui ei, siis teile esitati päris palju küsimusi, härra Tister ja ma teen ettepaneku, et anname teile ligi kümme minutit aega selleks, et te saaksite vastata nii paljudele kui võimalik. ma tean, et see võib olla lausa võimatu, aga palun. Chairman, thank you for the questions uh,. I will try to share some answers with my colleagues who are üritan vastata mm, äh, siin äh, koos kolleegidega, Knesseti liikmetega ja tahan äh, viidata nendele avaldustele siin, mida, mis ei olnud küsimused. nelikümmend seitse aastat olen võidelnud terrorismiga, ma olen näinud igasugust terrorismi. Iisraelis, Lääne äh, kaldal, Gaza sektoris, Liibanonis, üle kogu maailma. ja väga tihedates suhetes kõigi riikidega ja paljud nendest riikidest on siin esindatud Te ei saa terrorismiga üksi võidelda, seda ei saa teha Iisrael ega Belgia ega Saksamaa ega Prantsusmaa ega Hispaania ega Ühendriigid, Ameerika Ühendriigid ega isegi mitte Araabia riigid. sest terrorismil ei ole piire. Al-Qaidal ei olnud piire. ISISel, mis üritas võidelda Iisrael, islami kvalifaadi eest, neil ei olnud piire. ja ma olen väga uhke selle terrorismivastase võitluse üle ja mul on väga kahju nende juhtumite pärast, mis meie ja mina isiklikult mõningate terrorismivastaste või operatsioonide käigus ähm, ei ole õnnestunud. ja terroristid on saanud äh, Äh, tappa inimesi Iisraelis ja mõningates naaberriikides. Äh, võitlemine ja ma olen kindel, et äh, siin on palju inimesi, kes on osalenud sõdades, terrorismivastastes operatsioonides. ja ei ole ühtegi sõda, kus ei tehtaks vigu. aga mitte kunagi oma elus ei ole ma kavatsenud Äh, süütutele inimestele kahju teha. ma olen äh, holokausti see ellujäänud äh, inimese poeg, ma tean, mida see tähendab. ja ei saa võrrelda seda, mida kannatasid juudid kaheksakümmend aastat tagasi ja kui me riigi lõime, need, kes seda toona tegid, mina sündisin hiljem siis me otsustasime, et Iisraeli riik on äh, juutide rahvusriik. see ei tähenda, et äh, teised inimesed ei võiks Iisraelis elada, aga Iisraeli riigi tunnustamine juudi, juutide riigina on äh, i, i, i, juutide jaoks äh, unikaalne ja see on meie äh, seaduses kirjas ja selles seaduses ei ole midagi kirjas ükskõik millise muu Iisraeli riigi kodaniku õiguste vastu. ükskõik, kas tegemist on juutide, mittejuutide ja äh, truuside äh,, araablaste vastu ja ma äh, soovitan, et te väga põhjalikult loeksite seda seadust, see üllatab teid. When I said about the similarities that people are trying kui ma rääkisin äh, sarnasustest, mida inimesed üritavad leida terrorismi vahel äh, Lähis-Idas ja Euroopas, siis teil on õigus. isegi IRA ja ETA, nad kasutasid seda kohutavat Mm, koodi, et nad üritasid vältida seda, et inimesed äh, ei saaks surma, aga äh, see ei õnnestunud alati. aga neljakümne seitsme aastase terrorismivastase võitluse käigus Lähis-Idas äh, Araabia riikide terrorism, terroristid ja Palestiina terroristid ei ole mitte ühelgi juhtumil kasutanud võimalust äh, hoida ära kas või ühegi inimese surma. nii et me räägime siin Iraanist ja minu äh, kaaslane siin äh, Knessetist äh, ähm, on öelnud, et et Iraan on tõesti juhtiv massihävitusrelvade tootja ja igaüks äh, teab, et äh, see tehing lihtsalt äh, lükkab selle edasi mõneks aastaks, ei peata seda ning kui lubate, härra esimees, palun öö, oma kaaslasel härra Omar Beletil siin jätkata. jah, palun äh, tehke lühidalt. ja palun vajutage nuppu. aitäh, tahaksin mainida et äh, olen äh, suurima Iisraeli opositsioonipartei Tööerakonna liige ja loomulikult ma olen kriitiline Iisraeli praeguse valitsuse suhtes, aga on mitu valdkonda, milles me oleme kõik ühel nõul. ja see, et me näeme Iraani riigina, mis üritab ähm, külvata ebastabiilsust läbi, Lähis-Idas. ma ei pea sellest väga palju rääkima siin. ainus põhjus, miks Iraan tahab oma äh, sõjalist võimekust Süürias stabiliseerida ja see tähendab peamiselt äh, kaugmaa rakette äh, ja lennukite vastu suunatud äh, rakette, et see on seotud Iisraeliga. see ei ole seotud Süüria ülesehitamisega või millegi muuga, ainus põhjus, miks nad seda soovivad, on et nende sõrmed oleksid sisse-välja lülitamise nupul, et nad saaksid igal hetkel ähm, Äh, plahvatusi korraldada, kui nad on Süürias kohal. ja teine asi, millest tahaksin rääkida, kui lubate, on küsimus teile kõigile, et üks asi, mis mulle meelehärmi valmistab, on need kaks miljonit palestiinlast Gaza sektoris, kes elavad seal kohutavates humanitaartingimustes ja ma olen üsna üllatunud, et ehkki Euroopa Äh, leppis kokku, et sadu miljoneid eurosid investeeritakse Gaza ülesehitamisse, siis ei ole te võimelised seda tegema. sellepärast, et te arvate või ta-, tahaks, et see investeering käiks Mahmoud Abbasi Palestiina presidendi äh, kaudu, aga Palestiina president ei soovi võtta teie raha ja ka investeerida seda oma inimestesse Gaza sektoris. ja see on minu jaoks äh, meelehärmi valmistav ja see peaks teile ka meelehärmi valmistama. ja ma olin väga üllatunud, et keegi teist seda küsimust ei esitanud, et miks Palestiina president ei taha teie raha võtta selleks, et investeerida seda Gazasse, parandada äh, kahe miljoni seal elava Palestiina elaniku elu. aitäh! aitäh, härra Tihter, palun jätkake. ma näen, et meil on vähe aega ja paari lausega vastaks ühele väga olulisele küsimusele. et mida saaks mm, see komisjon, mida mina juhin, teha, et aidata teid siin on palju asju, millele tahaksin, on üks asi, millele tahaksin keskenduda, et äh, terrorismivastane süsteem, et Iisraelis me oleme väga palju verd, äh, inimeste verd kaotanud äh, või õppides võitlema terrorismi vastu. ja ma ei arva, et teised riigid peaksid oma kodanike verega samu asju õppima me oleme nii palju kogemusi saanud äh, selle kohta, et kuidas me peaksime võitlema terrorismiga, nii et meie kogemused on äh, avatud ka teile, teie professionaalidele ja meil on mõningate riikidega väga häid suhteid, me õpime ja õpetame, et kuidas teha asju nii, et äh, oleks võimalik päästa elusid ja kohati neid kogemusi ei saa osta äh, mitte kuskilt mujalt, vaid äh, neid kogemusi saadakse ainult terrorismivastases võitluses. ja kahjuks äh, meil on olnud nii palju enesetapuvommitajatega seotud üri-, juhtumeid, et me pidime tõesti asju, asjad ära õppima, et meil võttis aastaid, et töötada välja oma töömeetod ja te võite ähm, ka saada kasu meie kogemustest ja seda tasuta. aitäh, aitäh, härra Tihter, aitäh Knesseti kolleegidele tulemast meie juurde, aitäh selle mõttevahetuse eest, soovin teile meeldivat Brüsselist viibimist ja head, äh, häid, äh, viljakaid kohtumisi ja härra Tihter ütleb, et järgmine kord kohtume Jeruusalemmas.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 okei okay,, ladies and gentlemen, we are running late. lugupeetud daamid ja härrad, oleme kaksteist minutit ajakavast maas. palun nüüd külalistel lahkuda meie ruumist ja jätkame seitsmenda päevakorrapunktiga. ja ütleksin alguseks äh, midagi kõigile kolleegidele, kes siin kohal on. ma olen üritanud seda komisjoni juhtida nii tasakaalustatult kui võimalik, aga ma pean ütlema, et äh, mind veidi kurvastab see, mis äh, meil viimase päevakorrapunktiga seoses juhtus. kõik äh, kolleegid võivad siin vabalt oma arvamust avaldada, aga me kuulsime siin tõesti ebatavaliselt karmi sõnakasutust arutelus äh, meie Iisraeli külalistega ja ma teen ettepaneku, et me arutaksime seda järgmisel äh, laiendatud juhatuse koosolekul, et kas see tõesti oli asjakohane, et äh, väga tihti on siin ju külalisi, kellega, kelle kõigi arvamustega ma nõus ei ole ja näiteks kui meil on siin Iraani külalised, siis meil oleks, oleks olnud ju võimalik teha samasuguseid märkusi, aga me üritame ju alati suhtuda sallivalt äh, ja teatava viisakusega oma külalistesse, et äh, tõesti tuleb arutada seda, et kuidas me tulevikus äh, kohtleme oma külalisi, ka Iisraelist tulevaid külalisi tuleb kohelda nagu ka teisi külalisi ja ma olen tõesti üsna äh, kurb selle pärast. Anna Komes, ma arvan, et äh, teil oli võimalus oma arvamust teha, arvamust väljendada ja arutame seda teinekord. Teie ütlesite, et te olite, et teie jaoks on au ja mina ütlesin, et minu jaoks ei ole au. mind ei huvitanud ainult teie käitumine, vaid ka teiste käitumine ja ma ütlesin, et, et äh, väliskomisjoni nimel on mul suur au äh, ja et kui me, mina tõesti austan kõiki külalisi, keda me oleme otsustanud siia kolleeg-, komisjoni kutsuda ja ma loodan, et kolleegid saavad sellega nõustuda. jätkame seitsmenda päevakorrapunktiga, äh, raport äh, komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Albaania aruande kohta ja äh, sõna saab härra Flecken. aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid. enne homset hääletust toon välja mõned asjad mida me oleme variraportööridega juba üsna palju arutanud ja sooviksin tänada esmalt variraportööre, et nad on vähem kui ühe tunni jooksul kõik need äh, arvukad kompromissid läbi vaadanud. ma ei ütle seda sellepärast, et näidata, kui hästi ma oskan sõnastada, vaid see on hea märk selle kohta, et me oleme põhimõtteliselt äh, üksmeelel selles osas, et kuidas äh, tuleb äh, Lääne-Balkani riikidega ümber käia ja paar olulist märkust. neli aastat on möödunud sellest, et Albaania sai Euroopa Liidult mm, kandidaatriigi staatuse ja oma homses hääletuses äh, näitame, et see peab kajastuma ka praktilises tegelikkuses ja toetame komisjoni soovitust avada läbirääkimiskõnelused Albaaniaga. ja samal ajal võtame teadmiseks nõukogu suvise otsuse ja äh, milles toodi ära, et kuidas need läbirääkimised võiksid äh, äh, käima hakata ja äh, loodame siis, et nõukogu eh, juunis eh, teeb vastava otsuse ja läbirääkimised algavad. loomulikult eh, on selle raporti puhul asi nii, et me ühelt poolt ütleme, millega me oleme väga rahul. see puudutab reformide jätkumist, aga teisalt ütleme ka seda, mida me ootame, et meie Albaania sõbrad teeksid õige on see, et kõigi reformide puhul on kõige olulisem see, et äh, ei ole vaja rõõmustada Euroopa Liitu või, mm, vaid et äh, oluline on parandada inimeste elu koha peal me oleme väga nõus äh, ambitsioonika ko kohtusüsteemi reformiga ja kiidame, et on näha ka esimesed tulemused ja mm, ja seal ei ole mitte ainult esimesi tulemusi näha, vaid vaid ähm, see on ka hoiatav näide tuleviku jaoks, aga raportis on öeldud ka, et me ootame rohkemat korruptsioonivastaselt võit, võitluselt ja organiseeritud kuritegevuse vastaselt võitluselt. sama käib ka inimõiguste kaitse kohta, et väga oluline aspekt on omandiõigused, e, millest me alati räägime ja äh, vaja on tegeleda ka äh, Ähm, tehtud otsuste rakendamisega. ja sellega seoses tahaksin tänada variraportööre konstruktiivse lähenemise eest, äh, mis puudutab vähemuste õigusi, me oleme kokku leppinud, et me siin eraldi kõiki vähemusi ei nimeta, sellepärast et äh, see kõik äh, käib erinevate vähemuste kohta, mille suurused on erinevad ja probleemid on erinevad, aga need vähemuste õigused käivad nende kõigi kohta. ja me rääkisime keskkonnapoliitikast, väljendasime muret, et mitte ainult Fiosa, vaid ka teiste hüdroelektrijaamade puhul tuleb tagada seaduste järgimine ja vaja on rohkem läbipaistvust, kui seni on olnud. ja nüüd positiivsega lõpetades, naabrus on oluline punkt meie aruteludes, ka aruteludes Albaania kolleegidega. naabruspoliitika tähendab seda, et äh, astutakse välja stabiilsuse eest piirkonnas, albaanlased teevad seda ja õnneks ei tee seda üksi, ka teised osalevad selles töös. nii et veel kord suur tänu kõigile variraportööridele ja ootan äh, homset hääletust. eeldan, et saame korraliku häälteenamuse kokku Albaania küsimuses. aitäh Knut Fleckensteinile nende selgituste eest ja alustame aruteluga. ja esimene kõneleja on Edward Kukan Rahvaparteist. aitäh, härra esimees tundub, et koostöö on olnud hea. ütleksin härra Fleckensteinile, et ma hirtan kõrgelt tema koostööd variraportööridega ja selle tulemusena on meil heas tasakaalus raport, mis peaks vastu võetama ka ilma eriliste tõrgeteta. me saadame selle raportiga neli sõnumit, ma ütleksin, Albaaniale. kõigepealt, et Albaania on teinud integratsiooniprotsessis edusamme ja peaksime toetada läbirääk-, liitumisläbirääkimiste avamist järgmisel aastal. seda kajastab meie raport ja mitmed muudatusettepanekud. teiseks tuleb julgustada reformide jätkumist, eriti sellistes tähtsates valdkondades nagu justiits, õigusriik või avalik haldus. samal ajal peaksime jälgima reformide ellurakendamist ja peaksime tegelema problemaatiliste teemadega, kuid osutama ka saavutustele ning neljandaks tuleb jääda realistlikuks. Albaania valitsus peab korrups-, korruptsiooni organise-, organiseeritud kuritegevuse probleemidega tegelema, see takistab Albaania edasiminekut. oleme näinud neid konkreetseid tulemusi võitluses, oleme ka näinud võitlus, edusamme kana-, kanepivastases võitluses, kuid paraku on need nähtused endiselt laialt levinud ja poliitiline polariseerumine samuti võib aeglustada reformiprotsessi. hiljutine valimisreform ning OSCE soovituste vastuvõtmine valim-, valimiste kontekstis on olulised. kutsume seega üles parteiülesele koostööle nendes teemades, mis on seotud Euroopa Liidu integratsiooniprotsessiga. lisaks ootame me ka kõikidelt erakondadelt koostööd demokraatlike institutsioonide raames. ma tahaksin tänada raportööri, me saadame, ma arvan, julgustava sõnumi Albaaniale ning samuti ka Euroopa Komisjonil teatud sõnumi. aitäh, Edward Kukan. ECR-i nimel härra Tänak. aitäh, esimees. Äh, esindan Eleni Teoharost, kes on mei-, minu fraktsiooni variraportöör. ECR on seisukohal, et Balkani piirkond on eriliselt oluline ja tundlik piirkond Euroopa Liidu jaoks ja Albaania peaks olema täielikult äh, assotsieeritud ja, ja hiljem ka liige. ta, tegemist on väljakutsuva, väljakutsuterika riigiga, siiski tal on näha teatud demokraatia defitsiiti, erakonnad peaksid tegema kõik võimalikku ka selleks, et võidelda korruptsiooniga, tuleb täielikult kinni pidada inimõigustest, kaasa arvatud vähemuste puhul härra Fleckensteini raport katab edukalt kõiki peamisi teemasid, kaasa arvatud sotsiaalmajanduslikud tingimused, riigi julgustamine liitumisprotsessis Euroopa Liiduga. siin tuleks ka rõhutada, et Euroopa Liit ei sunni peale, kuid soovitab demokraatiat, et see tunneb head meelt selle üle, et raport on heas tasakaalus, toetab nii kompromissmuudatusettepanekuid kui raporteid tervikuna ja ettepanekud poliitilist ja majandus, sotsiaalmajanduslike teemade kohta olevad soovitused on loodetavasti toeks Arbaania valitsusele selleks, et lõppude lõpuks saavutatakse Euroopa Liidu liikmelisus ja reformid tuleb läbi viia albaanlaste poolt nende enda huvides. samme on juba astutud selleks, et läheneda Euroopa Liiduga, tuleb ka rõhutada, et Albaania valitsus peaks mõtlema ka Kreekaga seotud probleemidele, tugi, tuginedes rahvusvahelistele konventsioonidele ja austades Kreeka ja muid vähemusi riigis. proua Teo Harus tahaks tänada raportööri ja tema meeskonda suurepärase ja viljaka koostöö eest, aitäh! aitäh, Charles Tanak! ALDE ei ole soovinud sõna. rohelised Igor Šoltes. aitäh, härra esimees kõigepealt suur tänu raportöörile suurepärase töö eest, suurepärase raporti eest. Albaania tõepoolest on teinud suuri edusamme, kuid endiselt on arenguruumi, eriti õigussüsteemi osas, õigusriigi põhimõtete osas, avaliku halduse osas ning avalike hangete osas samuti. korruptsioon Ähm, organiseeritud kuritegevus, illegaalne kaubandus, see kõik on alles olemas ning tuleb tähelepanu pöörata nendele väljakutsetele, mõeldes tulevikule. siiski tahaksime ka julgustada erakondi erakondade üleseks koostööks koostööks sama eesmärgi nimel jõuda lähemale Euroopa integratsioonile, liikuda edasi tähtsate reformidega. meil on aga ka väga hea meel selle üle, et on kaasatud keskkonnakaitse ja kodanikuühiskonna teemad kompromissidesse nagu ka raportöör ütles, varasemates raportites olen rääkinud Osso jõest ja hüdroelektrijaamadest ja Albaania valitsused samuti peavad mõistma, et me ei tööta mitte vastu keskkonnakaitse alale, vaid see on Euroopa standarditega vastuolus. Albaania ametivõimudelt soovime seda, et nad peaksid kinni rahvusvahelistest keskkonnakaitsereeglitest. Albaanias on aga suured võimalused ja palju on Albaania poliitikute kätes, kuid äh, ka Euroopa Parlamendi toetus on Albaania käsutuses selleks, et Albaania võiks ka tulevikus edusamme teha. aitäh! aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei ole. ei siiski, härra Epitideios, palun. suur tänu, esimees see, et raportis äh, viidatakse Kreeka vähemusele ja inimõiguste austamisele, see on väga positiivne. sest suurim vähemus Albaanias on Kreeka vähemus ja nende õigusi on jalge alla tallatud. seepärast raportööri positsioon kutsuda üles Albaania valitsust austama inimõigusi on väga õige ma ei ole aga nõus raportööriga selles osas, et Albaania teeb jõupingutusi heanaaberlike suhete edendamiseks. minu arvates ka siin on, saalis on korduvalt öeldud, et Albaanial on territoriaalseid nõudmisi, kaasa arvatud Kreeka suhtes ja kui äh, siin edusamme ei tehta ja miski ei muutu, siis ma ei arva, et me saaksime siiski avada liitumisläbirääkimised Albaaniaga. aitäh. aitäh. kas keegi veel sooviks sõna? ei soovi. siis lõpetame selle arutelu. ja järgmiseks sammuks on hääletus homme kell neliteist kolmkümmend. aitäh ja nüüd päevakorrapunkt number kaheksa, raport komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Montenegro aruande kohta ja mul on au anda sõna Charles Tanakile. tänan, härra esimees, võtan sõna lühidalt, arvestades, et me hääletame juba homme. olen juba varem sellest kõigest rääkinud, tahaksin tänada kõiki variraportööre nende positiivse panuse eest. nagu tavaliselt oleme saavutanud hea kompromissi terve rea muudatusettepanekuid kõige poleemilisematel teemadel ja see näitab ka, et Montenegro on teinud jõulisi edusamme liitumisprotsessis. on ainult väike arv vaidlusaluseid küsimusi veel. raport näitab meediavabaduse ja korruptsioonivastase võitluse olulisust, mis on meie peamiste murede seas endiselt. palju edusamme tõepoolest on Monterrey valitsuse poolt tehtud ja järgmine hüpe peaks olema äh, suur väljakutse, kuid ma olen kindel, et Montenegro on selleks ka suuteline. nüüd on nüüd suuremad takistused äh, laienemisprotsessi ja, ja ebaproportsionaalne rõhk läbirääkimistel on antud peatükkidele kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, paraku see saab olema minu viimane äh, raport, äh, parlamendi raportöörina olen seda tööd teinud kümme aastat, kõigepealt selleks sunnib mind Brexit, kuid mul ei ole kahtlust, et Brexitist, et Montenegrost saab ilmselt esimene riik, kes vahetab välja siis Ühendkuningriigi liikmesriigina, kahekümne kaheksanda liikmena pärast brittide lahkumist. ja see annab mulle teatud lohutust kuigi ma isiklikult väga kahetsen eh, oma riigi destruktiivset otsust, mis on väga ühtlasi isekas. lõpetuseks minu muudatusettepanekud kolmkümmend üheksa ja nelikümmend lõigete kümme osas, need on lihtsalt faktiline, faktiliseks muutuseks ja väljaspool kompromisse loodetavasti kolleegid saavad neid toetada. ja palun teatage mulle ette enne homset hääletust, kui teil on mõningaid muresid seoses sellega ja see oleks minu poolt kõik, ma tänan teid kõiki osalemast mitte ainult selle, vaid kõigi teiste Montenegro raportite puhul, mida, mis on teinud raportööri töö alati väga lihtsaks. aitäh, Charles Tänok ja aitäh teistele kolleegidele hea töö eest. olen ka ise olnud kaasatud Montenegro teemadesse. on kaks sõna, kolm sõnasoovijat, härra Ademov, härra Kukan ja härra Radoš härra Šoltes, Fleckenstein. hästi. alustame härra Ademovist, kes hindab härra Kovatševi. suur tänu, esimees. edastan härra Kovatševi vabandused ta ei saanud täna osaleda, kuna on missioonil Iisraelis. ta on aseesimees, äh, esindades Rahvaparteid. Äh, härra Kootsev soovib tänada raportööri konstruktiivse töö eest käesoleva aasta raportis ning muudatusettepanekutes on järjepidevalt äh, võimalik täheldada järjepidevust enamus äh, komisjonis esindatud fraktsioone äh, on olulisemates teemades nõus, võitlus organiseeritud kuritegevusega, iseäranis inimkaubandus, võitlus rahapesuga, sõnavabadus, meediavabadus, avaliku televisiooni staatus ning ajakirjanike olukord kohtumised variraportööridega on olnud väga konstruktiivsed ja oleme suutnud kompromissid äh, ja kompromissmuudatusettepanekud kokku panna. lõpptulemus on väga heas tasakaalus ja kutsuksin kolleege üles toetama seda raportit. Montenegro on saavutanud äh, selgepiirilisi edusamme ja kõik kõiki fraktsioone tuleks üles kutsuda neid tunnustama. vaatame sellelt, reformi on jäänud veel teha. aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel härra Fleckenstein. suur tänu. meie variraportöör härra Andrulakis ei saanud kohale tulla, ta palus edasi öelda, et oleme väga tänulikud hea töö eest härra, härra Tänakile, oleme temaga nõus ja tahame teda tänada viljaka koostöö eest variraportööridega ning äh, hääletame homme poolt. aitäh, Knut Neckelstein. ALDE nimel härra Radoš. Eh, Te ei ole Sarajevos. suur tänu. tahaksin tänada loomulikult härra Tänakit hea koostöö eest. ühtlasi ka minevikus tehtud koostööst viimase nelja aasta jooksul ning teda kogutöö eest kümne aasta jooksul. tänan teda ka optimismi eest, mida ta on alati üles näidanud Montenegro äh, liitumise kontekstis Euroopa Liiduga. protsess on olnud äh, üsna järjepidev, kuid aeglane. on olnud äh, raskusi reformide võtmesektorites, neid on läbi viidud väga-väga aeglaselt kohtusüsteemi sõltumatus, võitlus korruptsiooniga, ajakirjandusvabadus, Montenegrol on siin vallas palju probleeme, kuid Montenegro väljavaated ja teis- ja ülejäänud viie Lääne-Balkani riigi väljavaated on sellised, nende koht on Euroopa Liidus. ja ma arvan, et Euroopa Parlament saadab väga positiivse sõnumi oma raportitega ja nii tulebki teha. Hvala lepa. suur tänu ja härra Šoltes rooliste nimel. suur tänu, esimees. ka mina tahaksin tänada raportööri heade kompromisside eest, me oleme nendega väga rahul, eriti eh, keskkonnakaitse osas kakskümmend kaheksa, eh, kaitseala lõige kakskümmend kaheksa ütleb, räägib väga selgelt kuulsin Sirinast. tahaksin ka teiste fraktsioonide kolleege tänada selge sõnakasutuse eest sada kaheksateist, et äh, avalik investeerimispank on toetanud hüdroenergia projekti, mis ei ole jätkusuutlik ja äh, Skaada järve probleeme on esile tõstetud. korruptsioonist rääkides kodanikuühiskonna organisatsioonidest, kutsuksin kolleege toetama Kovatšovi muudatusettepanekut kakskümmend viis ja meie muudatusettepanekut kuuskümmend üheksa, mis räägib korruptsioonist ja Markovist. Te teate, proua Marovitši töö on olnud suurepärane ja see on paljudele eliidi liikmetele olnud valulik protsess seega tuleks äh, selliseid tegevusi toetada, mitte kõrvaldada ametitest. meil, meil sobib ka muudatusettepanek nelikümmend kolm kaksteist. aitäh, Igor Šoltes. EFTD QNF. siis äh, Edward Kukan. lühidalt, täielikult äh, toetan härra Kovatševi seisukohta Rahvapartei variraportöörina. hindame kõrgelt ja tahame tänada Charles Stanokit tema tavapäraselt väga professionaalse ja kompetentse töö eest. Montenegro liigub edasi liitumise suunas äh, stabiilses tempos. reform protsess on veel jäänud jõupingutusi, ta harjuti õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse vallas. seda mainiti juba ka enne, aga kordaksin üle, et on vaja tugevat kombinatsiooni surve avaldamise, laimukampaaniad ja ajakirjanike füüsilise ründamise vallas. me oleme seda pidevalt korranud, kutsume ameti, ametivõime üles uurima varasemaid sündmusi rohkem sõltumatust pea äh, riiklikule äh, ringhäälingule oleks samuti vajalik. head uudised on ka tulnud Montenegro parlamendist, boikott on lõppenud ja viimane tahaksin tunnustust avaldada, et täielikult on viidud vastavus CSDP põhimõtete ja regionaalse koostöö põhimõtetega see on seda olulisem, et, et üks teatud kolmas riik avaldab tugevat survet Montenegrole, aitäh. aitäh, Edward Kukan. ja Charles Canuck lõpetuseks. pean ütlema, et see on üks olnud üks ei, kaunemaid hüvasti jäetu kinke, see on olnud lühike, väga armas ja peamiselt positiivne. olete mind tänanud minu töö eest, hindan seda tõesti väga kõrgelt. võtan arvesse teie kommentaare, mida Edward Kukan ajakirjanike äh, survestamise, meediavabaduse kohta, see, mul on hea meel äh, teha era-, tehes järeleandmisi rohelistele keskkonna vallas. see on üks märkimisväärseid raporteid, mida toetavad tõesti kõik erakonnad. ja ma tõesti loodan, et äh, lähiaastatel jõuab Montenegro järjest lähemale Euroopa Liiduga liitumisele, aitäh! Charles Tannock. aitäh, Charles Tannock ja saamegi siis lõpetada selle arutelu, hääletame homme pärastlõunal siinsamas Ahveti komisjonis. nüüd aga järgmine päevakorrapunkt number üheksa komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta endise ma-, Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aruanne ja sõna saab härra Vaigel, kes seletab ka homset hääletust. aitäh, esimees! jällegi räägin sloveeni keelt. pange palun siis kõrvaklapid pähe. esiteks tahan tänada kõiki, kes andsid oma panuse selle raporti valmimisse. see on rohkem avatud, rohkem julgustav ja parem kui varasematel aastatel. eriti tahaksin tänada meie Kreeka kolleege selle tulemuse saavutamise eest. loomulikult kokkulepe kahe valitsuse vahel Skopjes ja Ateenas tõi kaasa optimismi suure annuse meis kõigis. me kõik ootasime, et lõpeks pikk ootamisperiood ja et see oleks, on nüüd tõesti läbi. me ootame Mak-, Makedoonia liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga või vähemalt alu-, alust, selle alustamist. ma olen viimastel aastatel seda rõhu-, rõhutanud kogu protsessi vältel. Makedoonia üritas poliitilisest kriisist välja rabeleda ja meie parlament sai endale suurema rolli parlamentaarses demokraatias. me aitasime, aitasime kaasa kokkuleppe saavutamisele ning Jean Monnet dialoogile, mis endiselt jätkub pärast raporti vastuvõtmist ja pärast seda, kui Makedoonia lahendab uue poliitilise kriisi, mis on tulnud nüüd referendumi tulemusest mõnede arvates, oli see edukas teiste arvates, aga mitte on jäänud endiselt palju tööd. tuleb üle võtta ühenduse AKI kõigis valdkondades. ja oma sõnavõtu lõpetuseks ütleksin järgmist. tahaksin paluda kõigil toetada suulist muudatusettepanekut, mille es-, esitan enne hääletust. me ootame Makedoonia valitsuse uusi samme ja sellekohast teadet. kas selleks, et saavutada parlamendis enamus või selleks, et võtta vastu põhiseaduslik muudatus või selleks, et kuulutada välja uued valimised. mõte on selles, et me tahame jätkuvalt toetada Makedoonia valitsust jõupingutustes jõuda lähemale Euroopa Liidule ja NATO-le kui seda riik ise samuti soovib, aitäh. aitäh. no erinevalt teistest riikidest on meil palju rohkem sõnasoovijaid. esine, esimees ütles härra Peeterle härra Vaigli asemel. jah, meil on tegemist Ivo Vaigliga loomulikult, mitte härra Peeterlega sõna soovivad järgmised. Šoltes, Miss Sakurafa and Mr Epidideos, did I miss some? What is your name? kas keegi jäi välja, kuidas teie nimi on? jah, ikka tunnen teid küll, jah, palun. These any other Greek? niisiis, kas veel Kreeka kolleege ei? Edward Cook on see kantsler. suur aitäh teen hästi lühidalt, ma usun, et härra Vaigel on väga tõsiselt suhtunud oma raportööri kohustustesse ning see raport on vägagi pädevalt koostatud, seda näitavad nii tekst kui muudatusettepanekud ja ka koostöö variraportööride, raportööridega, usun, et peaksime seda toetama. mis puudutab äh, veel seda küsimust, siis eelmine nädal olin Sofias, kus oli parlamentide kohtumine. kõik arutasid olukorda selles riigis, see on tõesti tõsine. nõustun sellega, mis Ivo Vaigel ütles arengute kohta pärast rahvahääletust. minu ainus märkus on järgmine, kui on vaja pidada varajased valimised siis see tooks endaga kaasa suure segaduse pikaks ajaks selles riigis. nõustun seega, et me peaksime edasi minema, homme hääletama resolutsiooni üle. see jätab ka piisavalt aega, et täiskogu jaoks saaksime siis uuendada seda ettepanekut vastavalt muudatustele riigis. aitäh ja palun, Knut Fleckenstein ja lugupeetud esimees, härra Vaigel, head kolleegid. võtan sõna Tonino Pitsula nimel, kellel on endiselt lennukiga raskusi, ta jõuab alles hilja õhtul. aga tema nimel tahaksin kõigepealt tänada raportööri tehtud töö ja hea koostöö eest. toetan homse otsust, hääletamise otsust ma tean, et me oleme arutanud seda, kuidas kõige paremini edasi liikuda ja nõustun eriti suulise muudatusettepanekuga. ning nii me peaksimegi toimima. ma isiklikult kahetsen, et rahvahääletusel ei osanud rohkem inimesi valitsus ju äh, sõltub vägagi veenvast äh, tulemusest. ma loodan aga, et kokkulepe lõpuks ei saa siis olema suurema ja laiema poliitilise kriisi äh, ohvriks. me teame, et võimalikud valimised toimuvad. härra Kukan juba ka mainis seda. tulles tagasi eduaruande juurde siis hääletame homme. Makedoonia puhul me saame tõesti rääkida edust. kõige äh, käegakatsutavad edusammud äh, on siin nende riikide hulgas, kes soovivad liikmesriigiks saada. praeguse äh, valitsuse eesmärgid ei olnud üldse kerged sellepärast et äh, aastaid mingit erilist äh, edu ei saavutatud, pigem vastupidi. aga siin raportis kiidetakse nüüd saavutatud ja seda, et samuti on normaliseerunud suhted naabriga, Bulgaariaga ja ka Kreekaga. ma usun, et äh, poliitiline kliima üldiselt selles riigis on nüüd võimaldab ka avatumat kommunikatsiooni kodanikega ning toetatakse dialoogi kultuuri. see muidugi on miski, mille eest mitte ainult valitsus ei ole vastutav, vaid ka uus opositsiooniliider on oma panuse andnud. samuti on oluline mainida veel seda, mis vajab tegemist. esmalt sisereformide käivitamine, poliitilise õhkkonna parandamine, avatum kommunikatsioon ja dia-, dialoogikultuuri toetamine. samuti tuleb mainida, et meil on vaja rohkem reforme eh, ning sügavamaid reforme majanduses, eh, kohtusüsteemis ja ka sisekorras eh, tuleb rohkem tugevdada võitlust korruptsiooni vastu ning meediavabadust. kokkuvõtteks, valitsus on üles näidanud poliitilist julgust tõsiste otsuste vastuvõtmisel ja sellest tulenevalt pärast rahvahääletust peame me üles näitama omalt poolt täielikku toetust ja loodetavasti saame alustada järgmisel aastal liitumiseelseid läbirääkimisi. aitäh raportöörile jällegi koostööst. ma usun, et tekst on hea ja ma loodan, et homne hääletus näitab, et toetame suuresti raportit ning ka Makedoonia inimesi, aitäh. Thank you, Knut Fleckenstein. aitäh Knut Fleckensteinile. ECR-ist, Charles Tanok suur aitäh, lugupeetud esimees, ka mina tahaksin äh, nõustuda nende kolleegidega, kes tervitasid Ivo Vaigli vägagi tasakaalustatud raportit. ma loodan, et see ka heaks kiidetakse. pärast seda, kui läbirääkimised kompromissmuudatusettepanekute üle on lõppenud. viies kompromiss ning nime küsimus on äh, paljuski võtmetähtsusega. ilma äh, selleta küsimuseta äh, muutub aga äh, Makedoonia liitumine pigem akadeemiliseks äh, ettevõtmiseks. võttes arvesse eelmise kuu rahvahääletust, siis me näeme, et on olnud raske lõpptulemuseni jõuda, aga viimase nädalavahetuse sündmused näitavad, et kahjuks võib kokkulepe läbi kukkuda, sellepärast et osalus oli väike, viitekümmet protsenti ei saavutatud. aga nüüd räägitakse ka uutest valimistest Matju Nimets, ÜRO eriraportöö ütles, et võib veel viis aastat minna, kui see ajalooline võimalus käest lastakse, enne kui uus kokkulepe sõlmitakse. see oleks tõsiseks löögiks mitte ainult Makedooniale, vaid kogu Euroopa Liidu laienemiskavale Lääne-Balkanil. sellest hoolimata ECR tervitab raporti üldist lähenemist uue valitsuse jõupingutusi ning eriti seda, et keskendutakse vajadusele parandada õigusriigi korda, ajakirjandusvabadust, võideldakse korruptsiooni vastu ning samuti edendatakse paremaid suhteid naabritega, eriti just Bulgaaria ja Kreekaga. ma tahaksin tänada Ivo Vaiglit väga vastutustundliku lähenemise eest ja hea koostöö eest äh, kolleegidega, aitäh! suur aitäh, Charles, Igor Šoltes, palun! Sorry uh,, for the GUI group, Miss Sakurafa ei, siiski kuue nime proua Sakurafa. aitäh, lugupeetud esimees. esmalt tänud härra Vaiglile tehtud töö eest selle dokumendi kallal. põhimõtteliselt olen mina ka kokkuleppe vastu järgmistel põhjustel poliitiliselt ei ole võimalik seda ellu viia, sellepärast et see on kunstlikult äh, moodustatud. ja sellega ei lahendata ära kahe riigi vahelisi aastatepikkuseid lahkhelisid, samuti on see probleemiks äh, kogu regioonis üldse. me näeme, et on astutud samme, mis ei ole Euroopa kodanike väärilised. kas kodanikele meeldivad või mitte sellised äh, rahvahääletused, tuleb arvestada referendumiga äh, mujalgi, Kreekas Brexitiga ja nii edasi. me näeme, et kodanikud pööravad selja Euroopa Liidule, sellest hoolimata, aga me näeme, et äh, ametnikud äh, suruvad edasi ning ei pööra mingit tähelepanu sellele, mis kodanikud arvavad. me peaksime selle kõigega arvestama, mõistma, et äh, euroskepsis tõstab pead enne samuti paremäärmuslased. demokraatia tähendab dialoogi, see ei tähenda ähvardamist ega ka monoloogi. me peame respekteerima ka institutsioone. me oleme näinud ka Itaalias äh, selliseid arenguid. me peame olema äärmiselt ettevaatlikud selles osas, kuidas meie käitume, sellepärast et ainult demokraatlikel alustel saame me edu tagada tulevikus. Thank you. Would you accept the blue card? kas nõustute sinise kaardi küsimusega härra Fleckensteinilt? üks minut, palun. oi, mul läheb vähem, mul on kolm küsimust. kas see on vabandust, aga ma ei nõustu sinise kaardi küsimusega härra Fleckensteinilt ja teiseks. ja teiseks, ma usun, et härra Fleckenstein on Kreeka vastu viimati ta solvas meid komisjonis tõsiselt, meil Kreekas äh, on sellega tõsiseid probleeme ja meie koduriik on Kreeka, me üritame kaitsta oma huvisid, nii nagu meie arvame, et see on kõige sobivam. härra Fleckenstein usub midagi muud ja ma ei nõustu tema küsimustega actually uh... no kui nüüd aus olla, siis äh, ma küll üritasin nalja heita, kui rääkisin sinisest kaardist. täna ilmselt aga ei ole tegemist naljaviskamiskohaga siin. It's okay. Knut, do you insist on your remark? Knut, kas sa soovid oma märkuse siiski teha, jah, hästi. hästi, jätan su siis kõnelejate nimekirja, meil on veel kaks ja siis kõnelejad, siis saad sõna. härra Epidideios, palun. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το δημοψήφισμα το οποίο έγινε στα Σκόπια την προηγουμένη... Aitäh! Referendum, mis toimus Skopjas, ei ole äh, aktsepteeritav, sellepärast et see ei vasta riigi põhiseadusele, ei olnud viiekümneprotsendilist osalust kodanike seast, nii et mida ka ei tehtud, äh, seda ei tehtudki. see ei kehti nüüd aga see, et referendum toimus. see tähendab, et Kreeka võitlus Makedooniaga ähm, nime eest tegelikult jätkus põhimõtteliselt ja tegemist on peaaegu et alibiga, et mitte liituda Euroopa Liiduga. liitumine Euroopa Liiduga sõltub ainuüksi Makedoonia enda tegevusest nüüd. suur aitäh, härra Kologlu. Uh, suur aitäh. väga hea, et me üritame seda lepingut, selle lepinguni jõuda. esiteks tuleks lõpp teha naeruväärsele lahkhelile nime üle ja teiseks sellega saame tagada suurema stabiilsuse ka Balkani regioonis. seal on palju probleeme, eile Sofias, Skopje kõrval ja ka Bulgaarias ühes linnas toimus Bulgaaria ajakirjaniku tapmine. Kosovaride ja serblaste vahel leidsid aset ka vaidlused, tülid, äh, kunstliku järve üle ja nii edasi ja nii edasi, selliseid tüliküsimusi, tüliküsimusi on palju. peab ütlema, et see nõuab palju poliitilist julgust mõlemalt osapoolelt. selleks, et edendada või vabandust, et selle kokkuleppega edasi liikuda. mõlemas riigis on olnud demagoogiline natsionalistlik vastuseis sellele kokkuleppele. koalitsioon koosnes peaasjalikult ainult fašistidest ja paremäärmuslastest. uue demokraatia partei, mis kuulub äh, aga Rahvapartei hulka ja seda kahjuks sellepärast, et oleks võinud oodata vastutustundlikumat lähenemist neilt. mitte natsionalistidelt või neonatsidelt, aga parempoolsetelt. ja ma tahaksin ütelda veel lõpetuseks, et härra Tsipras ja härra Saev väärivad rahvusvahelist tunnustust oma poliitilise julguse eest Äh, sellest, et nad teevad selle lepinguga, jätkavad tööd äh, ja üritavad lahendada aastaid kestnud tüli, millel on muidugi ajaloolised põhjused, kuid kindlasti suuresti seisneb see just nime küsimuses. härra Fleckenstein, kui teil on küsimusi, siis mina hea meelega olen valmis teile vastama. aitäh, kas keegi veel? soovib sõna võtta? kui ei, siis härra Fleckenstein, nüüd saate teie sõna. tahtsin öelda ainult kahte asja. E-, esiteks, kui ma teid solvasin või solva, solvasin Kreekat, siis mul on kahju, ma ei plaaninud seda ja võime seda arutada, kuidas ma peaksin asju teisiti sõnastama. aga teiseks on referendumi tulemus täiesti ükspuha, sest nüüd äh, hakkab tegutsema parlament ja seal on vaja kahekolmandikulist häälte enamust, seetõttu on see arutelu üsna akadeemiline, et kui edukas oli referendum ja kolmandaks äh, ma ei tea, kas te saate mulle vastata, aga ma ei saa seda ka kelleltki teiselt küsida, et kas tegemist oli teie arvamusega äh, või äh, Roheliste fraktsiooni äh, arvamusega ja mind huvitaks, et kuidas äh, teie homme hääletama hakkame, hakkate, sest Roheliste fraktsioon, et me arutame siin ju tegelikult raportit, mitte referendumit. kas saate vastata? aga rohelisi siin ei ole. kas meil on mõni roheliste nõunik siin, et äkki saaks, saaksite te rääkida härra Fleckensteiniga, aga ei ole kedagi, ei olegi rohelisi. Ivo Vaigel. ja lähme siis tagasi Ivo Vaigeli juurde. aitäh, mul ei ole midagi lisada. tahaksin üksnes liituda kolleegidega, kes siin äh, Äh, kiitsid mõlema äh, peaministri ja välisministrite äh, julgust nii Kreeka kui Makedoonia puhul, kes on tõestanud, et hea tahtega on võimalik üle saada ajaloolistest eelarvamustest ja tasandada teed stabiilsuse ja mõistmise suunas Balkanil. ja teiseks tahaksin teha midagi, mida ma enne ei teinud. tahaksin liituda kõigi nendega, kes kiitsid härra Tännaki rolli siin kojas, meie komisjonis. oli väga rahuldustpakkuv kuulata teid, härra Tännak. Te väga alati konstruktiivsed ja väga hästi ettevalmistatud ja argumenteeritud sõnavõtte. ma väga soovin, et te jääksite meiega ja ma väga loodan, et see nii ka veel äh, ikkagi läheb. nii et aitäh heade sõnade ja hea koostöö eest! Thank you! aitäh! ja see on kõik. selles päevakorrapunktis hääletame homme pool kolm. ja nüüd jõuame kümnenda päevakorrapunkti juurde ja mul on aus paluda härra Paškut, et ta juhiks meie koosolekut viimase päevakorrapunkti ajal oh, härra, härra Kukan, Edward, mul on au paluda sind. vähemalt keegi on valmis siin koosolekut äh, juhtima Ladies and gentlemen, dear colleagues. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, käsitleme nüüd kümnendat päevakorrapunkti. Euroopa Liidu ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamine. tegemist on äh, teise aruteluga, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamist ja nüüd annan kohe sõna härra Kaalerile, meie raportöörile, et ta tutvustaks meile oma äh, raporti eelnõu ja kommenteeriks muudatusettepanekuid. aitäh, härra juhataja, olen tänulik äh, selle eest, et meil on siin nüüd teine arutelu, enne kui me kaheteistkümnendal okto-, novembril seda rakendamisraportit ähm, vastu võtta saame. viimastel nädalatel on toimunud olulised konverentsid ja parlamentidevahelised äh, ko-, kohtumised, kus on osalenud ka Euroopa Parlament ja lisaks sellele võeti vastu memorandum neljanda äh, makromajandusliku abi äh, programmi jaoks ja tahaksin lühidalt rääkida konverentsist, mis igal aastal toimub, see on see Euroopa Liidu strateegiakonverents ja teiseks äh, parlamentidevahelise assotsieerimiskomisjoni äh, kohtumisest Lvivkis ja Vanovskis ja Kievskis ja meil oli missioon Mariupolli ja kontaktijoonele äh, ja eelmisel nädalavahetusel Anna Komes osales ka sellel, toimus äh, parlamentaarse assamblee kohtumine, mis hõlmas siis Moldovat, äh, Gruusiat ja Ukrainat. kui me vaatame viimaseid arenguid siis ma olen õnnelik ja tänulik selle eest, et meil endiselt on siin kojas üsna laialdane konsensus meie Ukraina poliitika osas. seda on näha ka muudatusettepanekutest, mis ma olen saanud ja kompromissidest, mis on sõnastatud. minu mulje on üldiselt, et reformid pidevalt, ehkki mitte nii kiiresti, kui meie sooviksime, edenevad ja et äh, ukrainlased äh, reageerivad ja on vastuvõtlikud äh, sellele, mida meie ootame. tahaksin mainida ka, et eelmisel nädalal pikendati eriol-, teat-, puudutavate Donbassi piirkonna eriolukordade seadust. Need on need piirkonnad Luhanski ja Donetski oblastis, mis on okupeeritud. ja tegemist on olnud positiivse arenguga ja me peaksime seda ka niimoodi kajastama. me näeme, et see areng või reformide jätkumine, näiteks äh, korruptsioonivastase kohtu osas, et äh, see jätkub, tehakse ka teisi reforme, ehkki valimiskampaania on juba kõikjal tunnetatav. märtsis on äh, tulemas presidendivalimised parlamentaarse assotsio-, assotsieerimiskomisjoni koosolekutel oleme käsitlenud kõiki teemasid, mis on olulised selle lepingu rakendamisel. võttes arvesse olukorda ja suhteid Venemaaga kahjuks äh, ei tundu äh, tulevad positiivseid arenguid. Venemaa poolt ei ole näha, et et äh, hakatakse rakendama Minski lepingut kogu äh, mahus. humanitaarolukord eriti nendes piirkondades, mis piirnevad äh, okupeeritud alaga äh, humanitaarolukord on seal väga raske, meil on seal palju projekte. kokkuvõttes äh, Euroopa Liit on oma tegevuse äh, raskuspunkti üle viinud äh, idaosasse ja minu meelest on see ka õige, et tegeleme seal taristuprojektidega ja, ja üritame parandada inimeste elu seal OSCE äh, järeldused okupeeritud alade osas on sellised, et neil endiselt ei ole täielikku ligipääsu kõigile aladele, et nad äh, olukorda äh, okupeeritud aladel ei saa täielikult hinnata. parlamendisaadikutel on olemas soov ja tulen korraks tagasi eelmisel nädalal Tbilisis toimunud äh, ko äh, kohtumise juurde, et äh, nende meiega tihemini seotud riikide saadikute soov, Ukraina, Gruusia ja ja Moldova saadikute soov on, et nemad soovivad parlamendisaadikutena nende assotsieerimislepingute rakendamist edendada ja lühidalt mainisin ka seda, et äh, uus makromajandusliku abi programm äh, ajaliselt äh, paralleelselt Kiievis toimunud kongressiga kirjutati alla, seda tegi härra Dombrovskis ja ka seal on paljud meie poolt ära toodud eeltingimused ka kirjas. aga mind paneb mõtlema see, kui ma loen äh, Äh, uurimust, mille on tellinud härra Scholz ja et äh, Ukraina riik tõhusama maksupoliitikaga võiks oma enda rikastelt äh, kodanikelt ja ettevõtetelt saada suuremaid makse ja et oleks võimalik teistsuguse maksupoliitikaga peaaegu sama palju raha kokku saada, kui on meie hädaabiprogrammi suurus ja tahaksin rääkida ka olulistest reformidest detsentraliseerimise vallas. rohkem kui seitsesada kogukondade liitumist on toimunud, sada kakskümmend edasist liitumist omavalitsusüksuste liikumist on ette nähtud, aga vastavad äh, kohalikud valimised ei ole veel toimunud, nendes piirkondades elab rohkem kui miljon inimest ja mm, ma ei saa aktsepteerida seda, et äh, blokeeritud on see areng äh, valimiskampaania tõttu. ja uus keskvalimiskomisjon, mille liikmed on nüüdseks õnneks valitud, välja arvatud üks opositsiooni esindaja, kes tuleb veel nimetada, et nemad peaksid avama äh, võimalused selleks, see tuleks meil ka raportis äh, ära tuua, et need valimised äh, kohalikul tasandil järgnevatel nädalatel ja kuudel saaksid toimuda nagu ette nähtud. Euroopa Liit toetab seda detsentraliseerimisprogrammi saja kahe miljoni euroga ma olen juba öelnud, et e, esimesed arutelud teiste fraktsioonide raportööridega näitasid, et meie mõtted on suures osas kattuvad, riik on õigel teel, aga on probleeme, millega tuleb tegeleda ja valimiskampaania atmosfääris ei tohiks neid, nendega tegelemist blokeerida. ma olen lootusrikas, et me äh, tuleme välja täiendavate heade soovitustega ja et suur enamus toetab meie soovitusi ja lõpetuseks tahtsin väljendada kergendust, et nädalavahetusel saabus Siberi vanglast sõnum, et Oleg Sentsov pärast saja neljakümmet viit päeva on lõpetanud oma näljastreigi. minu meelest on hea, et ta seda tegi, sest äh, ta peaks äh, Ukraina hüvanguks pigem elama, mitte Putini pärast surema ja sellega tahaksingi lõpetada, aitäh. aitäh, härra Kaaler, väga kõikehõlmava sissejuhatuse eest ja nüüd annan sõna Äh, fraktsioonide esindajatele. kõigepealt saab sõna härra Pašku härra Pitsula nimel. aitäh. ja loen siis ette tema sõnavõttu. esiteks äh, ta tahaks teid tänada, tänada variraportööre koostöö eest. ta on veendunud, et äh, meil on nüüd parem tekst ja tema oma muudatusettepanekutes keskendus vajadusele parandada sotsiaalolukorda riigis ja rõhutas vajadust et vaja on täiendavaid reforme, korruptsioonivastane võitlus riiklikul ja kohalikul tasandil peaks jääma prioriteediks ja sellega seoses ehm, riikliku korruptsioonivastase büroole tuleks anda piisavad vahendid äh, töö, töötamiseks. ja ta rõhutab ka vajadust äh, tugevdada riiklike institutsioonide äh, haldusvõimekust, mis on väga olulised selleks, et lepingut rakendada ja ta mainib avalikkusega konsulteerimist, teadusuuringuid, informeeritud äh, otsuste tegemust, äh, selleks, et võtta vastu õigusakte ja tänab lõpetuseks härra Kaalarit isiklikult äh, selle eest, et ta võttis vastu enam, arvesse enamikku tema ettepanekuid ja väljendab lootust, et koostöö jätkab, jätkub kuni selle raporti äh, vastuvõtmiseni. aitäh ja äh, Charles Tänak. Äh, tänan äh, härra Kaalerit, väga pikaaegset kolleegi ja oleme temaga koos rohkem kui kümme aastat jälginud Ukrainas toimuvat. kaks tuhat kaks olin ma ilmselt esimene inimene, kes Wall Street Journalis kirjutas, et Ukrainal võiks olla Euro-Atlandi väljavaade ja Michael ilmselt mäletab, et mm, seda ja mul on kurb ja ma olen õnnelik selle üle, kuhu me oleme jõudnud nüüd viisteist ja rohkem aastat hiljem, et mul on kahju, et Ukraina ei ole isegi kunagi saanud isegi potentsiaalset eh, kandidaatriigi saatust ja et staatust ja et äh, Ukraina on okupeerinud, äh, äh, et Venemaa on okupeerinud Ukraina territooriumit vastuolus rahvusvahelise õigusega, aga hea on, et Ukraina majandus stabiliseerub tänu sellele lepingule, et nad saavad meie, kasu meiega kaubandusest ja nüüd Äh, on inimesi, kes ütlevad äh, seoses Brexitiga, et äh, nad tahaksid sellist staatust, nagu Ukrainal on, aga mina ütlen nendele, et Ukraina sai need võimalused sellepärast, et nad tahtsid Euroopa Liiduga olla lähedasemad. toetan väga tugevalt seda raportit, ootan muudatusettepanekuid ja kompromissmuudatusettepanekuid. aitäh, ma ei näe, et teised fraktsioonid oleksid siin esindatud. seega annan nüüd sõna nendele saadikutele, kes asja vastu huvi tunnu, tunnevad ja kõigepealt härra Botškor, palun. aitäh, ka mina sooviks äh, tunnustada raportööri, aitäh tehtud töö eest, olen nõus äh, terve rea asjadega ja kõigepealt ähm, see asi, et jah, et on progress, on reformid, aga see protsess ei ole veel täiuslik, on veel asju, mis tuleks lahendada. on äh, üks asi, millest siin veel juttu ei ole olnud. ma olen äh, samuti nõus nende muudatusettepanekutega, mis äh, seonduvad vähemuste kaitsega, nagu ka teised Ungari kolleegid arvame, et äh, seda asja tuleks äh, esile tõsta ka Ukraina puhul, mitte ainult Serbia ja Kosovo puhul, vaid ka teiste riikide puhul ja ka Ukraina puhul on see küsimus oluline, sest äh, seal võib olla tõesti suuri pingeid äh, vähemuste ja enamuse vahel, et vaja on avaldada survet, et neid pingeid vähendataks ja et me suunaksime Ukrainat selles suunas, et nad peaksid kinni oma rahvusvahelistest kohustustest, mis puudutab äh, haridusseadust, siis nad tahtsid äh, selle õigusakti edasi lükata, aga äh, neljandal oktoobril eelmisel nädalal võeti vastu esimesel lugemisel uus seadus, keeleseadus ja see seadus teeb ukraina keelest ainsa ametliku keele. nii et siin on jälle uue sotsiaalse konflikti juured, ma ei tea ja mis on eesmärk, kas tegemist on lihtsalt kampaania instrumendiga või üritab Ukraina luua sellist olukorda, milles see riik ähm, jõuaks nii kaugele, et äh, kõik vähemused loobuksid oma erinevustest. ja teine asi, sellest on ka just juttu olnud, on erinevaid parempoolseid äh, organisatsioone, natsionaliste, kes äh, rikuvad õigusi näiteks äh, üks pet-, petitsioon, kus kutsutakse üles äh, Ungari vähemuse deporteerimisele. me kindlasti ei saa selliste asjadega nõus olla ja on olemas portaal, kus äh, on üles loetud rahvavaenlased äh, ja ma arvan, et ka see on asi, mida Euroopa Liit ei saa sallida. ja loomulikult äh, vaja on, et Ukraina võitleks selliste asjade vastu ja et austatakse erinevaid äh, rahvusi. me peame tegema tööd selles suunas, et äh, need reformid äh, ja et Euro-, viidaks läbi ja et Euroopa väärtusi austataks, et tegemist ei oleks pelgalt sõnadega, aitäh! aitäh proua Potškorile ja proua Gomes, palun! aitäh, härra juhataja. tahaksin sekund-, tõesti äh, ka tunnustada härra Kaalarit äh, et ähm, tõesti väga oluline on äh, toetada Ukrainat, et äh, riik oleks äh, võimelisem hakkama saama oma siseste ja väliste väljakutsetega, eriti Venemaa agressiooniga. aga tahaksin lisada ainult ühe asja. ja tõesti väga huvitav oli see parlamentidevahelise assamblee äh, kohtumine Tbilisis mulle tundub, et selline koostöö nagu selline parlamentidevaheline konverents äh, võib olla tõesti väga kasulik nendele kolmele riigile, aga ka meile. me saame paremini aru, et äh, kuidas äh, me saaksime neid paremini toetada. ja selles kontekstis tahaksin juhtida tähelepanu ühele valdkonnale, kus me peaksime ja saaksime rohkem ära teha. ja tegemist on äh, korruptsioonivastase võitlusega ja sellega, et me peaksime tõstma kodanikuühiskonna võimekust selles vallas. ja meie tegevused, mis on olulised, jah, aga need võiksid anda rohkem tulemusi mitte ainult niimoodi, et võetaks vastutusele need, kes on tuvastatud mm, kui inimesed, kes on segatud äh, tõsistesse korruptsioonijuhti, juhtumitesse varem seoses Janukovitšiga, aga ka nüüd ja vaja oleks tagada see, et Ukraina tõesti ka äh, korruptsioon, korruptiivse tulu sisse nõuaks kodanikuühiskond Ukrainas teeb väga head tööd, aga meie ei toeta neid piisavalt ja ma ei mõtle siin lihtsalt Euroopa Liitu, vaid ka meid kui parlamendisaadikuid, eriti mõeldes sellele, et enamus sellest korruptiivsest tulust on tegelikult ju toodud meie liikmesriikidesse ja seetõttu peaksime tegema koostööd Ukraina kodanikuühiskonnaga, tagamaks seda, et oleks äh, olemas aruandekohustuslikkus, aga et neil oleks ka võimalik äh, sisse nõuda neid äh, korruptiivseid tulusid. aitäh ja annan nüüd sõna härra Sosnjeršile. Ja chciałem zaprotestować po raz kolejny przeciwko e, stręczeniu jah, olen äh, Istanbuli äh, konventsiooni pideva pealesundimise vastu. tegemist ei ole äh, dokumendiga, mis kajastaks kõigi liikmesriikide seisukohti ja kui meie liitusime, siis meile kinnitati, et riigid võivad liituda Istanbuli konventsiooniga ja võivad ka mitte, aga te võtate nüüd selle Äh, Istanbuli konventsiooni kui ainsa võimaluse, tegemist ei ole ametliku Euroopa Liidu dokumendiga, ma proten-, protesteerin selle vastu, et äh, seda siin äh, sisse tuua, Poola ei ole selle konventsiooniga liitunud ja meil on õigus seda mitte teha. aitäh, ma rohkem sõnasoovijaid ei näe, nii et paluksin, et härra Kaalar võtaks arutelu kokku aitäh, lugupeetud kolleegid, teie kommentaaride eest. tõepoolest, enamiku kodanike jaoks Ukrainas on äh, nende elutingimused kõige olulisem asi. nii et äh, viitame neile teemadele ja lisaks eh, nendele kodanike elutingimustele on korruptsioonivastane võitlus kõigil tasanditel üks asi, kus me peaksime tegema koostööd ja mm, tagama selle, et tõelised reformid läbi viidaks ja sellised eh, teemad nagu varade tag-, sissenõudmine on samuti olulised selleks, et saada vahendeid eh, mis äh, kuuluvad ju kodanikele ja äh, riigieelarvesse, et neid tagasi saada ja mis puudutab vähemuste probleeme, siis äh, seda on assotsieerimiskomisjoni koosolekutel põhjalikult arutatud, Ivan Kivskis ja WIFis on arutatud seda ja järgmisel nädalal Äh, arutame teie muudatusettepanekuid ja vaatame siis, mis me teha saame selles küsimuses ja meil on ka veel üks variraportööride kohtumine. ja vaatame siis, et äh, mida seal arvatakse ja loomulikult lisame kirjavahetuse härra Hamsi ja härra Rosati vahel. mina arvan, et et mis seda küsimust ennast puudutab, siis äh, peaksime ütlema, et Ukraina äh, peab kinni oma rahvusvahelistest kohustustest, et äh, see on see raamistik ja me ei peaks dramatiseerima seda olukorda, me ei peaks siin mingisuguseid äh, ükskõik millise vabaühenduse või, või veebilehe äärmuslikke vaateid eh, Ukraina ametlikuks poliitikaks, et kõigis meie riikides on eh, kõigis küsimustes esindatud äärmuslikud vaated ja need ei ole vaated, mille puhul ma peaks vastavaid riike nende eest vastutavaks ja väidaks, et tegemist on riigi ametliku poliitikaga, kui midagi äh, sellist as-, sellist kuskil kirjas on, et äh, äärmuslus ei vii kunagi äh, millegi heani ja sellepärast peaksime keskenduma nendele kohustustele, mis äh, olemas on. ja eks me siis vaatame, et kuidas see seadus on seotud nende kohustuste täitmisega. aitäh! Äh, härra Kaaler ja sellega on arutelu lõppenud selles päevakorrapunktis ja tahaksin teid äh, teavitada, et hääletus toimub äh, väliskomisjonis kaheteistkümnendal novembril ja sellega on meie töö lõppenud, oleme päevakorra ammendanud ja ise ka läbi, nii et koosolek on lõppenud.